daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. ma arvan, et siin on vabu kohti veel üsna palju. mul on väga hea meel näha siin ka paljusid liikmesriikide parlamentide esindajaid. tere tulemast ning me loodame, et meil äh, seisab ees praktiline koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. Äh, selline koostöö on äh, tänase istungi kontekstis väga oluline, väga oluline on, et me saavutaksime üksmeele mitmetes olulistes küsimustes. Euroopa Parlamendis me oleme hiljuti arutanud välisteenistuse äh, läbivaatamise küsimust ning ma arvan, et praegu on väga hea hetk äh, vaadata, äh, kus meil on veel kitsaskohti teisipäeval Välisasjade komisjonis toimus meil arutelu, mille käigus sai selgeks, et välisteenistus ei ole veel täielikult välja kujunenud, sellel institutsioonil on veel palju puudusi ja loomulikult on väga raske sellist täiuslikku välisteenistust luua ainult kahe aasta jooksul. väga palju on küsimusi, mis on seotud Lissaboni lepingu rakendamisega, vajalike struktuuride loomisega ning nagu ikka, on palju valdkondi, kus asju saab veel paremaks teha ning seetõttu on mul väga hea meel tervitada siin täna välisministreid Pilti äh, ja Sikorskit, et arutada koos nendega Euroopa globaalse strateegia teemat. Äh, seda strateegiat on vaja tugevdada äh, väga oluline on, et meil oleks Euroopa kollektiivne strateegia välispoliitika valdkonnas. ma arvan, et on väga oluline, et meil oleks vähem strateegilisi partnerlusi tulevikus, aga meil peab olema ühine ja äh, ühiselt jagatud strateegia. ning äh, selles suunas me üritamegi liit-, liikuda, muidugi küsimus on selles, kuidas me sinna liigume, seda peab arutama, eriti arvestades praegust majandus- ja rahanduskriisi me peame tõesti mõtlema, eh, mida muuta, arvestades seda, et geopoliitiline maastik on muutumas. me tahame hoolitseda selle eest, et kogu maailmas oleksid meie huvid hästi esindatud, eriti siis, kui me edendame demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid ning seetõttu eh, on meie töö siis korraldatud niimoodi, et mõlemad välisministrid esitavad viieteistminutise ettekande ja siis on meil kohal ka veel härra Missirooli, kes teeb ettekande ning nende kolme ettekande järel toimub arutelu, aga enne tahaksin, et härra Danjean, äh, kaitse- ja julgeolekukomisjoni esimees, äh, teeks samuti sissejuhatava sõnavõtu. aitäh, Elmar, lugupeetud härra ministrid, suur aitäh, et te siia tulite, aitäh ka teile, härra direktor äh, tere tulemast ka rahvusparlamentide kolleegidele, ma mäle-, kaks tuhat kolmteist on oluline aasta julgeoleku ja kaitse kontekstis. meil on eh, eh, praegu olemas hoog eh, vaadata läbi välistegevuse, välisteenistuse tegevus ja samuti on äh, nõukogu pannud oma päevakorda kaitse- ja julgeolekupoliitika ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembril ootame siis selles valdkondas ambitsioonikaid jär järeldusi. ning loomulikult on aset leidnud mitmed sündmused, mis sünnivad meid, sunnivad meid olukorda analüüsima, näiteks Saheli regioonis toimuv. meil on veel üsna palju teha selleks, et parandada meie käsutuses olevaid vahendeid, meie koordineerimist, meie ühist reageerimist ohtudele ja ma tahan öelda, et tegemist on ohtudega, eh, millega ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei suuda üksinda toime tulla, vaatamata sellele, et mõnedel võib olla selles vallas illusioone. Prantsusmaad, Prantsusmaa on küll läbi viinud sõjalisi operatsioone edukalt, aga samas mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei su suuda üksinda vastu seista nende väljakutsete ja probleemidega, millega me puutume kokku oma naaberriikides, nii eh, lõunapoolsetes naaberriikides kui ka idapoolsetes naaberriikides ning äh, on väga oluline äh, et on sellised al algatused nagu see, millest me täna räägime, algatused, mis võimaldavad Euroopa Liidul paika panna oma prioriteedid. ilma prioriteetideta äh, me ei saa tegelikult mitte midagi teha. nii et, et on väga oluline, et me paneksime paika, millised on need ohud, millele me tahame kõigepealt reageerida nende vahenditega, mis meie käsutuses on ning eh, seetõttu siin eh, kaitse ja julgeoleku allkomisjonis me suhtume väga soosivalt nendesse eh, algatustesse, mis on tehtud ja meil on väga hea meel, et siin on sellised suured inimesed nagu härra Sikorski ja härra Pilt. aitäh I will continue in English, I can assure you <laughs> um.... niisiis äh, ma tahaks, härra Pilt, äh, tahaksin teid tänada selle algatuse eest, mul on alati väga hea meel tulla teie komisjoni ja väga hea on alati kohtuda ka liikmesriikide parlamentide esindajatega. Äh, väljas on täna väga ilus ilm, näib, et Euroopa on pisut paremas seisus üldiselt kui viimasel paaril kuul ning jah, maailmas on asjad veel natukene segased, aga siiski katastroof kuskilt ei ähvarda. me läheneme aastale kaks tuhat neliteist, kus me hakkame äh, mõtlema väga põhjalikult sellele, mis juhtus sada aastat tagasi, mida see tähendas Euroopa tulevikule, mida see tähendas maailma tulevikule äh, muide, aasta tuhat üheksasada kolmteist oli Euroopa jaoks ka üsna hea aasta, oli mõned kiirid, äh, Bosnia kriis, Agadiri kriis, oli mõningaid pingeid aga majandusel läks üsna hästi. Äh, Schönbrunni lossi pargis äh, olid äh, kaks, kaks meest, kes iga hommik seal pargis jalutasid, üks nendest oli Adolf Hitler tema sai hil-, hiljem üsna kurikuulsaks ja teine Äh, inimene, kes armastas ka Schönbrunni äh, lossiparkides jalutada ja see oli Jossif Stalin. tema äh, veetis ka mõned nädalad Viinis ja muide, see oli pikim periood, mis ta üldse välismaal veetis. ma ei tea, kas need kaks meest üksteisega kõnelesid, aga me teame, et mõlemad need noored mehed jalutasid Schönbrunni pargis. ja tollal näis, et kõik on kõige paremas korras nüüd me teame, et tegemist oli tegelikult katastroofi algusega, mis tegi Euroopale lõpu ning äh, mõjus hukutavalt suurele osale maailmast. ning alles nüüd hakkame me taastama seda Euroopat, viimase kahekümne aasta jooksul on Euroopa jällegi liitunud, eile ma olin Gdanskis, kus Euroopa ühinemine algas, kus hakati üle saama selle äh, tuhande üheksasaja neljakümnenda aasta pärandist see aasta on aasta, kus me mõtiskleme nende asjade üle, aga loomulikult on see ka aasta, kus me valmistume Euroopa Parlamendi valimisteks. Elmar kõneles siin sellest, et me vaatame läbi, kuidas on tegutsenud välisteenistus, vaatame läbi need vahendid, mis me oleme loonud selleks, et meil oleksid, oleks tõhusam ühine välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika, et me suudaksime kujundada oma keskkonda ja seista silmitsi nende väljakutsetega mis meie ees seisavad, see kõik on väga oluline niisiis, äh, mina nimetaksin seda äh, institutsioonide riistvaraks, mille me peame läbi vaatama. Euroopa välisteenistus äh, on, on loomulikult midagi sellist, mida ei saa üles ehitada paari aastaga, see töö on palju pikem aga äh, institutsioonide riistvara on mõttetu, kui meil ei ole tarkvarapoliitikat. riistvara ilma tarkvarata on lihtsalt äh, kasutu vanaraud. me soovime, et äh, me mõtleksime sellele tarkvarapoliitikale. ja loomulikult peame tegelema ka institutsionaalse riistvaraga meil on olemas Euroopa julgeolekustrateegia, see on aastast kaks tuhat kolm ma arvan, et te kõik olete selle strateegiaga kursis, minu arvates on tegemist väga hea dokumendiga äh, see dokument äh, sündis sügava kriisi tingimustes, kui valitses transatlantiline kiir, äh, kriis ja olid sügavad lõhed Euroopas. ja võib öelda, et see konkreetne dokument oli justkui Euroopa vastulause sellele, mis pandi kirja Washingtonis Ameerika äh, Äh, Bushi esimese administratsiooni julgeolekustrateegias. Nemad äh, kõnelesid oma strateegias jõulisest unilateralismist ja meie rääkisime tõhusast multilateralismist. minu arvates on täiesti õige öelda, et kümme aastat hiljem on meie dokumendis rohkem asjakohast järel kui äh, ameeriklaste vastavas dokumendis ma arvan, et see on tunnistus selle kohta, et me suutsime siiski vaadata tulevikku aastal kahe tuhande, kahe tuhande kolmandal aastal, koostades seda dokumenti, mis sündis siis sügava kriisi tingimustes. seega jah, täna me oleme uues olukorras. see dokument kirjutati enne Lissaboni lepingut, enne Euroopa Liidu laienemist. tollal oli Euroopa Liidus viisteist liikmesriiki nii et, et see kõik juhtus üsna ammu. ja maailm on muutumas, on muutumas väga kiiresti. Euroopa integratsiooniprotsess äh, sai alguse äh, sellises äh, maailmas, kus meil oli kuskil kaks miljardit inimest maailmas, nüüd on neid juba kuskil seitse miljardit ja sajandi keskel Äh, ilmselt tõuseb rahvaarv juba üheksa miljardini ning, ning meie, Euroopa, moodustame umbes seitse protsenti sellest maailmast. ja suurem osa majanduskasvust hakkab toimuma väljaspool Euroopa Liitu. ülejäänud maailm jõuab meile, eurooplastele järele, see on hea asi. on väga tore, et meil on maa, maailm, kus lõhed on võib-olla väiksemad, kus on tärkav keskklass, aga paraku võib-olla mm, võivad siit tekkida ka probleemid. tuhande üheksasaja neljateistkümnendal aastal lõppes globaliseerumise esimene faas, Euroopa faas sellest ajast saadik oleme elanud globaliseerumise teises faasis, mida on domineerinud tööstus, USA tööstuslik ja sõjaline jõud, aga nüüd äh, oleme jõudmas juba kolmandasse faasi, mida domineerib Aasia esiletõus, äh, hiinlased, indialased, jaapanlased, nemad Äh, on praegu äh, esiplaanile tulemas ja samas me näeme ka võib-olla esimesi märke selle kohta, kuidas äh, Aafrika hakkab esiplaanile tõusma. Need riigid, mis asuvad Vahemerest lõuna pool. nii et, et tegemist on tõesti maailmaga, mis Euroopa jaoks on täis väga paljusid erinevaid väljakutseid. väljakutseid, aga ka võimalusi ning kui me vaatame oma valijaskonda, kui me vaatame seda, mida nad meilt ootavad, Äh, äh, meilt äh, ametisse valitud või ametisse nimetatud esindajatelt, siis ka sellega peaks arve, arvest-, arvestama, võib-olla nad ootavad vähem selliseid ideoloogilisi kokkupõrkeid, mis domineerisid möödunud sajandil. Nad keskenduvad üha rohkem identit-, identiteetide kokkupõrkele. sellele oleme me võib-olla kõige paremini tunnistajaks islamimaailmas ja mulle meeldib äh, alati tähelepanu juhtida sellele, et islamimaailm on meie lähim naaber mitte ainult äh, geograafilises mõttes, vaid ka tihtipeale äh, selle maailma esindajad elav, elavad siinsamas Euroopas meie kõrval ja kokkupuuted ja kokkupõrked selle maailmaga mõjutavad sügavalt meie maailma me elame maailmas, kus vastastikused sidemed muutuvad üha tihedamaks. kaheksakümmend 80 viis protsenti maailmas omab äh, peatselt juurdepääsu äh, mobiilsele lairibaühendusele ja seda ainult, ainult paari aasta pärast. niisiis, me äh, avame uusi võimalusi, me oleme, näeme, kuidas need võimalused tekivad Aasias, Aafrikas ja ja loomulikult see kõik mõjutab ka nende riikide poliitikat. me näeme, et meid mõjutab mitte üksnes see, mis toimub geograafilises sfääris, kui me vaatame kaardile, mis ühes või teises riigis toimub, meid ei mõjuta ainult see, mis toimub majandussfääris, eh, mis toimub kaubanduse vallas, investeeringute vallas, kapitali, innovatsiooni vallas, eh, kuidas kõik eh, need asjad maailmas ringi liiguvad ja erinevaid jõukeskusi mõjutavad. meid mõjutab ka see, mis toimub avakosmoses meid mõjutab üha rohkem see ka, mis toimub küberruumis. kas me oleme ikka teadlikud sellest, mis toimub avakosmosest küberruumini, kas me, meil on olemas poliitika nende sektorite jaoks, kas meil on vahendid, eh, kuidas eh, ära kasutada olemasolevaid võimalusi ja tulla toime olemasolevate väljakutsetega. ning ma tahaksin mainida veel üks välja, ühte väljakutset, mis meie ees peatselt seisab, nimelt kliimamuutused ma olen äh, kuna Rootsi on äh, praegu selles valdkonnas äh, aktiivne, siis ma olen praegu Arktika Nõukogus väga aktiivselt tegelenud. ja see, mis Arktikas to-, Arktikas juba toimuvad suured kliimamuutused ja see tekitab suuri geo- poliitilisi probleeme, probleeme, mis on seotud konkurentsiga me püüame praegu ellu rakendada sellist ennetavat diplomaatiat. me üritame paika panna struktuure ja võrgustikke eh, koostööks enne, kui asjad kriisi, kriitilisse punkti jõuavad. ja, ja see ei ole sugugi kerge. nüüd eh, Äh, nii palju siis nendest väljakutsetest, mis meie ees seisavad. niisiis, kahe tuhande kolmandal aastal koostatud strateegia oli väga hea, aga maailm on edasi liikunud, Euroopa on tugevam ning me oleme võib-olla rohkem teadlikud väljakutsetest, mis meid ootavad, kui me olime kahe tuhande kolmandal aastal. Äh, härra Sikorski, mina ja mõned teised, me oleme üritanud äh, Äh, käivitada natuke kaugemale ulatuvat arutelu sellel teemal, mida tuleks teha selleks, et ajakohastada meie strateegilist teadlikkust ja meie strateegilisi vahendeid. ja mida me oleme teinud, me viisime Äh, kõnelused välja ministrite tasandilt. me lõime neli äh, ajutrusti erinevates riikides, Poolas, Itaalias, Hispaanias ja Rootsis ja palusime, et need ajutrustid siis koostaksid oma seisukohad selle aasta maikuuks ja siis vaatame, kuhu me edasi liigume. Te võite öelda, et väga veider riikide kombinatsioon. jah tegel-, tegelikult on selline riikide valik üsna arukas, mulle vähemalt meeldib niimoodi mõelda tegemist on riikidega erinevatest laienemisvoorudest, osad neist on roo-, on põhjast, teised lõunast, osad olid Euroopa Liidus juba enne Rooma lepingut ja tegemist ei ole just kõige suuremate liikmesriikidega. nii et, et tegemist on tõesti huvitavate riikide kombinatsiooniga, erinevate äh, ajutrustidega, eks näis, mille, mille, millega nad valmis saavad aga väga oluline on, et see protsess on avatud ja et see eksisteerib. kui me räägime sellistest protsessidest, strateegiliste dokumentide koostamisest, siis mina tahaksin öelda, et protsess on sama oluline kui selle protsessi tulemus kui meil õnnestub äh, koostada tõesti mingi Euroopa globaalne strateegia, äh, siis tegemist oleks tõesti dokumendiga, mis on võib-olla kümme, viisteist, kakskümmend viis lehekülge pikk. ma ei usu, et kõik seda loevad, ma ei usu, et kõik kodanikud seda loevad aga ma loodan, et me äh, et inimesed, kes on aktiivsed välis- ja julgeolekupoliitika vallas, äh, osalevad selle strateegia väljatöötamise protsessis. ning see protsess ise on väga oluline, sellepärast et see võimaldab meil välja töötada äh, üh-, üksmeele või konsensuse selles osas, kuhu me liigume. ja hiljem saame selle üksmeele alusel välja töötada ka poliitikat, mida ellu rakendada niisiis, nii palju sellest, mida me üritame teha, me peame olema teadlikud sellest, et meid ootavad ees suured muutused, eh, praegu ei ole tuhande üheksasaja kolmeteistkümnes aasta, meid ei oota katastroof kohe järgmisel aastal, aga ma arvan, et me oleme olukorras, kus eh, need väljakutsed on palju suuremad, palju suuremad, kui enamik inimesi arvab ning me peame tõstma inimeste teadlikkust selles valdkonnas. me peame vaatama nii väljakutsetele kui võimalustele, mis meil on ja vaatama, millised on meie kohustused. ja siis seejärel äh, peame loomulikult kujundama need poliitikad ja vahendid, mis äh, olukorda arvestades vajalikud on. niisiis äh, ma tervitan seda aru-, tänast arutelu, ma arvan, et see on osa protsessist mis viib loodetavasti järgmisel aastal üle-euroopalise strateegiani, mis äh, võimaldab meil kõigil paremini toime tulla olemasolevate väljakutsetega, aitäh! Radek, Mr Sikorski. härra Sikorski saab sõna, palun. suur tänu, mul on äh, hea meel siin taas olla. mul oli siin võimalus esitada teile kahe tuhande esimese, üheteistkümnendal aastal Poola eesistuja prioriteete ning tollal muretsesin kahekiiruselise Euroopa pärast ja nüüd muretsen eh, üldse mitte mingisuguse kiiruselise Euroopa pärast. kui me eh, kui ma võtan nii tähelepanuväärse kolleegi järel sõna nagu Karl Pilt, Äh, siis loomulikult olen nõus kõigega, mis ta ütles, me teeme väga tihedat koostööd ja me oleme oma äh, seisukohad peaaegu juba sünkroniseerinud. eile olime koos Moldovas. William Heigiga ja püüdsime aidata äh, moldovlasi poliitilistes läbirääkimistes, et saavutada assotsiatsioonilepingut assotsiatsiooni Euroopa Liiduga siis eile viibisime Gdanskis mis on Visegradi rühma uus äh, Poola eesistuja algatus, kohtusime Visegradi äh, rühmaga ja ka Balti riikide esindajatega, täna oleme Brüsselis ja laupäeval öö, äh, öö, oleme jälle koos, mõnikord näen Karli rohkem kui isegi oma naist. ning öö, ma võiksin veel siia lisada öö, mida ta ütles selle kohta, kuidas hallata Euroopa kohta maailmas, kus me ei ole enam äh, juhtiv demograafiline või majanduslik jõud. Euroopa on teinud, äh, Euroopal on küllalt hästi läinud äh, kriisis, kui me võtame ainult majandusliku aspekti Euroopa osa majanduses ülemaailmsel tasandil on olnud kahekümne protsendi tasandil stabiilne. USA majandusosa on langenud kaksteist protsenti, Jaapani osa viis protsenti. nii et te võite öelda, et majanduslangus on olnud suhteline, kuid need on ainult arvud. ma arvan, et kui me juhime kriisi halvasti, siis äh, anname ära oma võimu autoriteedi maailmas ja see on samuti osa jõuvahekordadest, kui rääkida siin äh, suurepäraste nõukogude terminitega, mis ma arvan, siinkohal on kasulik. Äh, rääkides sellest, et Äh, meil on rohkem mõju, kui me toimime koos, on viimaste kümnendite jooksul olnud pidev argument ning tsiteerin siin Briti peaministrit Harold Macmillanit, kes ütles, tsiteerin, et Euroopa on Kreeka linnriigi seisus. Nad võitlesid üksteise vastu ja selle tulemusena langesid nad ohvriks eh, Aleksander Suure ning seejärel roomlaste ajal. ühendatud Euroopa võiks selle üle, et mitte, selle abil, et mitte vaielda veoautode suuruse järele, vaid selle läbi, et meil oleks ühine poliitika, ühine majanduspoliitika, ühine välispoliitika, olla võrdne suurte võimudega. Harold Macmillani seisukoht on endiselt tõsi, kuid väljakutsed on sama suured kui ennegi. me oleme sama enesekesksed kui enne ja me endiselt ei toimi koos. ma arvan, et me peame olema siin äh, üksteisega ausad, sest me räägime sellest, et meil peab olema ühine strateegia ja ühine välispoliitika, kuid meil on mõne liikmesriigi puhul tugev kiusatus üksi toimida või äh, koos mõne Euroopa strateegilise partneriga ma arvan, et me peaksime kõik ähm, vaatama äh, tulevikku praeguste tendentside põhjal ja kui praegused tendentsid jäävad kehtima, siis ka suurimad Euroopa Liidu liikmesriigid peavad äh, seda arvesse võtma. Äh, umbes põlvkond tagasi uurimispõlvkonna pärast langeb äh, Saksamaa SKT praeguselt äh, nelja protsendilt kahele protsendile ning vähem kui kolme aasta päralt äh, langeb Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa SKT kuuele protsendile maailma tasandil, see on pro-, pool sellest, mis praegu on ja kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ei ole ühtegi Euroopa liikmesriiki, mis oleks peamise kümne mm, juhtiva äh, riigi hulgas maailmas, nii et äh, viiesaja miljoni kodanikuga ning kollektiivselt on meil kakskümmend viis protsenti ülemaailmsest SKT-st ometigi kokku, nii et argument koostöö töö tegemise heaks on tugev, kuid kas me suudame seda teha? Karl rääkis siin tarkvarast, see, mida me tahame saavutada, ma arvan, et selle jaoks ei ole meie riistvara piisav. ma arvan isiklikult, et meie kõrge esindaja näiteks Euroopa Komisjoni asepresidendina peaks tulevikus olema äh, teatud klastri eesotsas, mis mood-, on moodustatud volinikest, nii et äh, ta saaks äh, kasutada meie eeliseid ja mitte ainult diplomaatilises valdkonnas ja see oleks diplomaatia, mida toetaksid erinevad ressursid, näiteks arenguvaldkonnas äh, oleme suurim äh, arenguvaldkonna esindaja maailmas ning äh, võib-olla võiks üks teine klaster äh, toetada ka ähm, ähm, ähm, jõu kasutamise osas. hakkasime eelmisel aastal kasutama oma jõudusid äh, Somaalia rannikul piraatide vastu võitlemiseks, me tegime seda väga edukalt. piraatluse ähm, e, piraatlus on langenud selles valdkonnas seitsmekümne protsendi võrra, see on üks suuremaid edusamme Euroopal. siin e, tahaksin võib-olla midagi muud rõhutada kui Karl. selleks, et olla tõhusad, ülemaailmses jõudude mängus, et meid austataks Hiinas, Indias, Jaapanis ja Brasiilias, on see, et me peame kõigepealt oma naabrusküsimused ära lahendama. meil on kõige suurem mõju oma naabritele, kus meie pehme võim lubab koostöös meie naabritega saavutada kõige suuremaid poliitilisi tulemusi, kui me kukume oma ettevõtmistes läbi oma naabruspoliitikas, siis me kukume oma ettevõtmistes läbi ka mujal. seega aasta, mis osutub otsustavaks meie tuleviku jaoks, ei ole tuhande üheksasaja neljakümnenda aasta sajas aastapäev, vaid see aasta sest see on meie geopoliitilise äh, suunatuse aasta just ida poole. meie äh, naabrid on idas. mõned riigid on püüdnud seal äh, saavutada tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga ja sel aastal on meil Vilniuse tippkohtumine Eh, idapartnerluse teemal. see idapartnerlus võiks olla uueks lähtepunktiks uuele partnerlusele ning selle poliitika eh, edukusele. ma arvan, et novembrikuus aset leidav tipp kohtumine toob endaga kaasa Ukraina allakirjutamise assotsiatsioonilepingule ning kuni kolm idapartnerit lõpetavad läbirääkimised ning võib-olla äh, algatavad ka assotsiatsioonileppe sõlmimise. Need on uut sorti assotsiatsioonilepped, mis on äh, kus on äh, laiendatud vabakaubandusala sisse viidud ja nad kohustavad ähm, üle võtma kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu akiist oma süsteemidesse. minu jaoks on see Vilniuses võtme, äh, võtmeks edule, kuid nagu te teate, on alternatiiviks see, et need riigid äh, kalduvad omavahelisse integratsiooni protsessi, mis ei keskendu mitte meile, vaid keskenduvad mingile teisele laialdasele integratsiooniprojektile. me peame sellest tegema oma prioriteedi, sest kui me näitame, et Euroopal on endiselt võimu teistele ligitõmbav olla, kui me oleme endiselt midagi, mille poole teised püüdlevad, siis ehk saame tagasi osa kaotatud pehmest võimust. endis, Karl on endine peaminister, mina olen endine kaitseminister ja sellepärast mina, minu õppetunnid on need, et läbivaatamised ja strateegiad, millel on prate-, praktilised tulemused, on need, mis ei ole ainult kontseptuaalsed dokumendid. kaitsevaldkonnas on need läbivaatamised, millel on mõtet, need, mis puudutavad kulutusi, nii et ma loodan, et meie strateegia võimaldab meil äh, mitte ainult ehitada üles äh, konsensust ümber poliitika, vaid ka ümber kulutamise teema, sest meil on tihtipeale siin lõhe selle vahel, mida me ütleme ja mida me kirjutame ja kuhu ähm, raha lõpuks suunatakse. sellepärast ma loodan, et uus strateegia toob välja konsensuse ka uute instrumentide väljatöötamisel, uue mm, riistvara väljatöötamisel, kuid äh, ka meie prioriteetide ehk kulutamisprioriteetide vallas. kui me ütleme, et Põhja-Aafrika on prioriteetne, et meie naabrust stabiliseerida ja see on niimoodi, sest kriisid leiavad aset just seal, siis see peab peegelduma ka selles, kuidas me oma ressursse jaotame. ma kardan äh, teiste regioonide arvelt. see on väga raske olukord, sest ajaloolistel põhjustel mõned liikmesriigid tunnevad, et neil on ajalooline vastutus teistes piirkondades, kuid olgem realistlikud, kui me ei seo oma kulutusi välja kuulutatud poliitiliste seisukohtadega, siis me ei saavuta kuigi palju. siis äh, läheme samas suunas edasi, kuhu alati. ja ma loodan, et järgmine komisjon saab sellest probleemist üle ning siis on meil põhjust rõõmustada, et meie strateegia on olnud edukas, aitäh teile! Thank you very much. suur tänu. annan nüüd sõna edasi härra Missi roolile ja võib-olla teete ka mõned kommentaarid enda poolt, võib-olla natuke lühemalt kui ministrid. aga hästi. Äh, samamoodi nagu eelkõnelejad, tahaksin ma samuti tänada küllakutse eest. ma peaksin omalt poolt pakkuma teile esialgset analüüsi sellest, kuidas Euroopa Liit tegeleb välispoliitika strateegiaga, aga lubage mul alustada kõigepealt üldisematest kommentaaridest. kui vaadata tagasi Euroopa integratsioonile viimase paari-kolmekümne aasta jooksul, siis kõige edukamad strateegiad, mille Euroopa Liit on ellu viinud, on olnud sellised, mida ei ole strateegiatena tegelikult esitletud alguses laienemine sai alguse väga väikesest äh, artiklist Rooma lepingus. ühtne turg sai alguse rohelisest äh, raamatust, millega kaasnesid äh, õiguslikud meetmed. ja kõik need eh, erinevad edulood on avaldanud eh, tugevat mõju meie välispoliitikale, on aidanud muuta Euroopa Liidu atraktiivsemaks. teatud määral on need olnud vahendiks eh, nii-öelda välispoliitika ajamisel muude vahenditega, kui nii võib öelda. üks poliitika valdkond on olnud äh, välispoliitika, mis vajab tugevat tegutsemist. ja siin on kasutatud segu erinevatest vahenditest. Amsterdami leping üheksakümne seitsmendal aastal lõi äh, uue äh, instrumendi CFSB jaoks, ühised strateegiad ja loodi alus äh, kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamiseks mitmetes valdkondades. pärast Amsterdami lepingu jõustumist võeti vastu kohe kolm ühisstrateegiat liikmesriikide poolt, Venemaa, Ukraina ja Vahemere strateegia. Äh, Balkani strateegiast hiljem loobuti. nii et see oli reaktsiooniks äh, vastavale lepingu artiklile aga paar aastat pärast seda kõrge esindaja Javier Solana väga kriitiliselt vaatas läbi need strateegiad ja ütles põhimõtteliselt et nendega ei kaasnenud äh, mingit lisandväärtust, sest tegelikult juba enne olid olemas äh, päris head äh, poliitikad nii Venemaaga, partnerluskoostööleping, Barcelona protsess, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingud Balkani riikidega ja nii edasi. ja ütles, et põhimõtteliselt on tegemist deklaratiivsete tekstidega, millel on väga väike mõju Euroopa Liidu äh, poliitikale. ja nende läbirääkimine toimus samuti nii-öelda nõndanimetatud jõulupuu menetluse kaudu ja ei suudetud keskenduda ühistele strateegilistele huvidele, ei toodud välja olulisi dilemmasid, millega Euroopa Liidu poliitika on silmitsi, ja ei toodud välja ka võimalusi, kuidas lahendada omavahelisi hõõrdumisi teatud välispartneritega kahe tuhande kolmanda aasta Euroopa äh, julgeolekustrateegia selles mõttes oli aga edulugu. Euroopa Liit ei olnud äh, kunagi läbi viinud äh, sarnast ohuhindamist ja seda strateegiat ei koostatud komitoloogia tüüpi menetluse kaudu, see oli üsnagi tsentraliseeritud, toimusid korrapööri tüüpi läbirääkimised, pandi paika selged eesmärgid, prioriteedid, toodi välja selged erimeelsused, mis on partneritega. aga ka see oli ühekordne saavutus. sellele mingit erilist jätkutegevust ei järgnenud, ka Solana ise oli üsna vastumeelne äh, selle suhtes, et mingit tegevuskava vastu võtta seoses julgeolekustrateegiaga ja kui toimus kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal aastal julgeolekustrateegia esimene läbivaatamine, siis mõned peamised probleemid ja vead, mis alguses olid olnud, olid endiselt alles jällegi hinnati uuesti Euroopa Liidu ees seisvaid ohte, kuid ei suudetud nendega seostada konkreetseid tegevuskavasid ja ühitada väga erinevaid seisukohti, mis riikidel olid. teatud määral mõjutas seda protsessi ka strateegilise partnerluse vastuvõtmine ja isegi lepingute seisukohalt artikkel kakskümmend kuus on Lissaboni lepingus see, millele praegu toetutakse, kus ähm, kutsutakse üles ülemkogu äh, määratlema Euroopa Liidu strateegilisi huvisid. milliseid lõplikke järeldusi sellest teha, ma arvan, et väga raske on mingeid konkreetseid lõppjäreldusi teha, aga kaudsed äh, strateegiad nii-öelda, mis ei olegi formuleeritud strateegiana, alguses on osutunud edukaks. ja väga raske on äh, ühitada liikmesriikide kohati väga erinevaid seisukohti Äh, on võimalused, et kas säilitada status quo või äh, radikaalselt muuta status quo'd. Äh, näiteks USA on olnud sunnitud radikaalselt mitmeid oma strateegiaid muutma, olles silmitsi mitmete tekkinud ohtudega strateegiline mõtlemine aga on kõigele vaatamata oluline. eriti kui see põhineb erinevate suundumuste regulaarsel jälgimisel. me elame kiiresti muutuvas keskkonnas ja isegi meie naabruskond muutub ja on muutunud mm, oluliselt võrreldes äh, aastaga kaks tuhat kolm ja ka meie naabruskonda mõjutavad omakorda nende oma naabrid, näiteks Afganistanist Malini on nüüd piirkonnad, millega me peame tegelema, mis ei ole otseselt meie naabrid, aga on meie naabrite naabrid ja mille, ja kelle tegevus mõjutab ka meid. finantskriis loomulikult on meid mõjutanud, eurotsooni kriis, eelarvekärped mida on rakendatud kogu Euroopa Liidus, aga muutunud on ka poliitiline kliima, me oleme eh, mitmeski mõttes lõhestunumad kui mõni aasta tagasi. Euroopa Liit on silmitsi ka üha uute väljastpoolt tulenevate väljakutsetega ja võimukeskuste nihkumisega maailmas see on sundinud meid ümber vaatama oma prioriteete, kohandama vahendeid vastavalt vajadustele. ja ma olen täiesti sellega nõus, mida ütles Carl Pilt, et võib-olla protsess on kohati olulisemgi kui toode ise ja oluline on olnud siin ka nende nelja mõttekoja tegevus, mida on varem mainitud, aitäh! Uh, aitäh! väga paljud on sõna soovinud. kõigepealt härra Klitš. ma ei mäleta täpselt, kas te olete Euroopa Parlamendist või Poola parlamendist Äh, aitäh, mul ei ole kahtlusi, et äh, praegune strateegiline olukord nõuab äh, et seda, et Euroopa Liit suurendaks oma võimekust strateegia vallas ja ka poliitika vallas. julgeolek on kogu selles protsessis väga oluline sellest ajast saadik, kui Euroopa julgeolekustrateegia vastu võeti, on äh, maailma julgeolekuolukord oluliselt muutunud ning ma mainiksin kolme peamist tegurit, äh, millele viitasid ka härra Pilt ja Sikorski. kõigepealt äh, on rahvusvahelisele areenile tõusnud uued riigid, Hiina, Venemaa näiteks, ning need riigid üsna selgelt äh, tahavad rahvusvahelistes suhetes mängida palju olulisemat rolli kui senini. Äh, teiseks, äh, dünaamiline olukord meie lõunapoolsetes naaberriikides, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. me lootsime, et nõndanimetatud Araabia kevad toob kaasa demokratiseerimise ja stabiliseerimise selles regioonis aga näib, et kahjuks on peale jäänud kõige halvem stsenaarium Äh, radikaalne islam on tugevnenud ning need riigid on muutunud läänemaailma suhtes vaenulikumaks. aga ka idapoolne naab-, naaber äh,, idapoolsed naaberriigid ei ole nii stabiilsed, nagu me arvasime ning see kõik näitab, et äh, et äh, nende liikumine demokraatia ja stabiilsuse suunas ei ole päris kindel Äh, samuti peame me arvestama see, sellega, mis toimub USA kaitsepoliitika, ka nende tähelepanu on nihkunud Euroopalt Aasiale ja Vaikse ookeani piirkonnale ja sellises olukorras meil kindlasti on vaja tugevdada oma äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikat, aga võib-olla on meil vaja ka uut strateegilist dokumenti või me peaksime vähemalt läbi vaatama Euroopa julgeolekustrateegia, mis võeti vastu kahe tuhande kolmandal aastal. Äh, mainiksin äh, mõningaid tegureid, äh, millega tuleks arvestada. kõigepealt Euroopa ei tohi olla julgeoleku tarbija, vaid ka üks selle tagajatest. me peaksime mõtlema sellele, kuidas kasutada ära kõik neid, kõiki neid vahendeid, mis meie käsutuses on, vahendeid, mis loodi Lissaboni lepinguga. teiseks tuleks toend-, toetada stabiliseerimist ja demokratiseerimist Lääne-Balkanil kuni äh, selleni, et need riigid integreeritakse Euroopa Liidu struktuurid, struktuuridega, nii et, et on vaja rohkem integratsioonile orienteeritud lähenemist ja rohkem julgeolekule orienteeritud lähenemist. ja kolmandaks on vaja ka aktiivset tegutsemist Aafrikas, meil on vaja kasutada arenguabi, äh, anda oma panus julgeolekusektori reformi, õigusriigi äh, põhimõtete kehtestamisse. ning lõpetuseks on meil kohustus luua julgeolekualaseid partnerlusi Ida-Euroopa riikidega ning samuti Taga-Kaukaasia riikidega me peaksime olema väga tähelepanelikud sellis-, selles suhtes, mis toimub sellistes riikides nagu Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan, aitäh! aitäh! Äh, Juhan Carlos, aitäh! Ähm, ma tahaksin kõigepealt tänada meie külalisi suurepäraste sissejuhatavate sõnavõttude eest ja loomulikult tahaksin ma tänada neid ka selle töö eest, mida nad on teinud selleks, et vastu võtta seda globaal, välja töötada seda globaalset Euroopa strateegiat. minu arvates on väga oluline, et me väga selgelt analüüsiksime praegust olukorda Äh, seda äh, ütles oma sõnavõtus väga selgelt ka minister Sikorski. on täiesti selge, et me elame läbi ühte sügavamat kriisi Euroopa Liidu asutamisest saadik. aga ma arvan, et äh, pessimistide prognoosid ei ole siiski täide läinud. Euroopa Liit on endiselt alles, euro on endiselt alles ning me elame siiski rahu ja stabiilsuse ajajärgul ja tegemist on pikima stabiilsuse ja rahu ajajärguga, mida me oleme üleüldse kunagi oma ajaloo jooksul kogenud. Euroopas on viissada miljonit inimest, eh, paljud, kolm, kolmsada miljonit nendest kasutavad sama valuutat. me oleme üks suurimaid importijaid ja eksportijaid, samuti üks suurimaid välisabidoonoreid. ning ma arvan, et eh, seda konteksti arvestades ütlevad kõik analüütikud et see, mis praegu toimub, on võimu nihkumine äh, it, läänest itta ning äh, USA on samuti võimu kaotamas ja ka Euroopa. kui vaadata SKT-d Euroopas ja USA-s, siis kõik me teame, millised need arvud on Äh, peatuksin millelgi, millele juhtis tähelepanu härra Pilt, nimelt sellel tööl, mida teevad äh, ajutrustid. Kanoni äh, instituut on vaadanud ülemaailmseid mõjufaktoreid ning tuginedes nendele faktoritele on USA oma ülemaailmset mõju kolmekordistanud võrreldes näiteks Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja ka Hiinaga ja samuti ka Jaapani ja Venemaaga võrreldes. kui me räägime väikestest ja keskmise suurusega riikidest Euroopa Liidus ja kui me vaatame näiteks BRIC riikide, BRIC-i riikide mõju, ehm, siis ma tahaksin öelda, näiteks Austrias on sisserändajaid rohkem kui Brasiilias, Taani töö, teene-, teenuste sektor on suurem kui Venemaal, Slo-, ehm, Sloveeniaga on olukord sama, Luksemburg Äh, asutab rohkem abi pagulastele kui Hiina. kui neid andmeid äh, veelgi äh, avardada ja rakendada neid ka suuremate riikide puhul, siis me näeme, et Euroopa Liit on siiski üsna oluline, aga sellele vaatamata meil on probleeme ning me peame hoolitama selle eest, et me rahvusvahelisel äh, areenil ka äh, ennast kehtestada suudame. eile allkomisjonis me äh, aru-, äh, meil toimus arutelu kaitsepoliitika teemal, seda juhtis härra Danjan ja me nägime, millised on meie puudused, näiteks me ei saa oma eelarves tehtavaid kulut-, kaitsekulutusi võrrelda USA omadega, aga meil siiski on üks koma kaheksa miljonit sõdurit äh, Äh, lähetustesse rohkem kui USA-l. nii et, et ma arvan, et me peame tegema järeldusi sellest, mis toimus näiteks Liibüas. ning äh, mul on üks küsimus, mille tahaksin esitada mõlemale ministrile. Te olete tegelenud, äh, te olete osalenud Euroopa Liidu välisasjade nõukogudes. nüüd, kus me hindame välisteenistuse tegevust, parlament Äh, härra Broki ja Galtieri isikus valmistab ette raporteid selles teemas ja ma tahaksin teada teilt, milliseid muudatusi me peaksime tegema, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa Liidust ei saaks äh, lihtsalt selline kolgas rahvusvahelisel areenil, mis lihtsalt kirjutab välja tšekke ülejäänud maailmale. aga ise eriti oluline tegija ei ole ei ole nende riikide esireas, kes otsuseid langetavad ja ma usun ka, et me tõesti peame pöörama rohkem tähelepanu oma naabruspoliitikale, nii idapartnerlus kui ka lõunapartnerluse poliitikale ja vaatama, millised, mis selles poliitikas puudu on ja kui me arutasime finantsperspektiive, siis me ütlesime, et üks osa eelarvest, mis kasvab, on just nimelt julgeoleku eelarve, kolm protsenti on olnud see tõus. aga me ei suuda rahvusvahelisel areenil ühel häälel kõrelda, see on meie jaoks olnud tõsine probleem Äh, ka ÜRO-s oleme me tihti olnud äh, eri, erinevatel seisukohtadel, samuti UNESCO-s ning äh, mõnedes muude maailmas aset leidvate konfliktide puhul, kuidas me saaksime hoolitseda, et me tõesti muutuksime tõhusamaks ja kasutaksime ära paremini neid mehhanisme, mis me oleme Lissaboni lepingu alusel loonud, nii et, et me tõesti saaksime olla olulised rahvusvahelisel areenil Äh, ning äh, ministrid Pilt ja Sikorski mõlemad tegutsevad väga aktiivselt rahvusvahelisel areenil. Nad äh, osalevad nõukogu istungitel, neil on olemas kujutlusvõime, kogemused ja ma usun, et seetõttu saame me ka Euroopa Liidus edusamme teha. aitäh! härra Klints härra Keips, kõigepealt tahaksin tänada eh, meie tänaseid sõnavõtjaid suurepäraste ettekannete eest ja tugineksin sellele, mida härra Sikorski ütles. Eh, eh, näiteks maailma kaubandusstatistika kohta aga kui me vaatame näiteks kaitsekulutusi NATO riikides, siis me näeme, et viimastel aastatel on Äh, USA äh, kandnud ligemale viiskümmend protsenti NATO kaitsekuludest ja nüüd juba seitsekümmend viis protsenti. ma arvan, et meie eurooplastena peaksime äh, hakkama tõsiselt tegutsema. kas me tõesti tahame jääda ainult selliseks pehmeks jõuks või tahame meie äh, Äh, samuti nagu USA-gi olla aktiivsed ähm, äh, Vaikse ookeani piirkonnas. Äh, kas meie probleemid tähendavad, et me hakkame oma kaitsekulutusi väga tugevalt kokku tõmbama ja ütleme ja lepimegi sellega ja ütleme, et las asjad lähevad nii edasi, nagu nad siiani on läinud või ütleme, et meil ei ole vaja ainult pehmet jõudu, vaid mõnikord on meil vaja ka seda tugevat jõudu selleks, et me saaksime teha, mis vaja, olgu siis Liibüas, kus olid sisemised poliitilised lõhed või, või tahame hoolitseda selle eest, et meil on pidev stabiilsus ja loodetavasti ka poliitiline kokkuvõte, kokkulepe näiteks Bosnia-Hertsegoviina küsimuses. nii et, et Euroopa Liit saaks lõpuks laieneda kogu Lääne-Balkanile ning siis loomulikult probleemeid äh, piiridega, me kõnelesime idapartnerlusest. idapartnerluse raames meil on mõningaid riike, millel on omavahel väga keerulised suhted ning meie eurooplastena võib-olla mingil hetkel peame äh, välja panema mingi stabiilsuse, äh, stabiilsusväed nendes keerulistes piirkondades kas me oleme või, selleks aga võimelised? kas me oleme val-, valmis äh, saatma oma inimesi sinna, kus nad võivad surra? Äh, kus nad võivad saada sur-, surma, aidates meil saavutada stabiilsust. Äh, viidati ka muutustele, mis toimuvad Põhja-Aafrikas ja nõndanimetatud Araabia kevadele või Araabia talvele, milleks iganes me seda ka ei nimetaks. ma arvan, et mõnikord me oleme pisut liiga optimistlikud Äh, kulus aastakümneid, tegelikult sajandeid äh, selleks, et Euroopa jõudis sellesse punkti, kus me oleme praegu. miks me arvame, et need riigid, kus kunagi ei ole olnud demokraatiat, suudavad väga lühikese aja jooksul äh, läbi viia sellised fantastilised muutused, mis on Ida-Euroopal võtnud vähemalt kaks aastakümmet. miks peaksid riigid nagu Egiptus ja ka teised Põhja-Aafrika riigid Äh, äh, äh, mitte, mitte, mitte kasutama sama pikka ajaperioodi nagu teised, teised riigid, nagu näiteks Ida-Euroopa riigid, nagu näiteks Poola ja Poolal olid väga selged suunised, kuhu liikuda, samas Aafrika riikides asi nii ei ole. nii et, et me peame vaatama sellisel praegusel raskel hetkel, mida me konkreetselt teha saame ja see, jõuangi oma äh, viimase argumendini nimelt NATO ja Euroopa Liidu koostöö, meil on siin tõsiseid probleeme näiteks Türgi ja Küprose tõttu ja need probleemid taha, tuleb lahendada, kui me tahame tõhusat julgeolekut ja kaitset, aitäh. Äh, Anna Komes, härra Pilta, meil on terve rida tõendeid selle kohta, et Euroopa Liit ja kogu maailm ei ole alati suutelised reeglitest kinnipidamist taga, tagama. kas me saame ikka tagada julgeolekut tegutseda äh, kriiside ohjamise vallas, kui me ei äh, tõstata küsimust Julgeolekunõukogu legitiimsusest ja reformist? ja, ja, ja kui me ei tõstata küsimust Euroopa Liidu alalisest kohast ÜRO Julgeolekunõukogus ning ma tahaksin küsida, miks Rootsi on olnud äh, selle vastu, et pöördutakse äh, rahvusvahelise äh, kriminaalkohtu poole sõjakuritegude küsimuses. härra Sikorski, need klastrid, mida te mainisite, võiksid juba olemas olla, sest et kõik see on juba Lissaboni lepingus ju kirjand, kirjas ja kõrge esindaja on ka komisjoni asepresident ja tal on võimalik hoolitseda selle eest, et komisjon erinevates valdkondades, arengupoliitika, ka kaubandus, energeetika tegutseb välispoliitika huvides. Põhja-Aafrikas mm, eh, on asi eh, palju tõsine, tõsisem, seal on ohus meie julgeolek ja seetõttu, kas ei ole kohutav, et meie ministrid ei suuda saavutada kokkulepet isegi Äh, see, näiteks Mali ja Saheli missioonide ühise rahastamise osas. Äh, kas ei ole, kas ei ole kohutav, et sellist kokkulepet ei ole ja kas ei ole kohutav, et nõukogu on kokku leppinud eelarve osas, millel puudub igasugune ambitsioonikus välistegevuse vallas? Äh, niimoodi me saadame vale signaali mitte üksnes Euroopa kodanikele, vaid ka ülejäänud maailmale. ning härra Missi rooli. kas, kas asi ei ole mitte ainult strateegilistest intre-, in-, huvidest? Äh, ma räägin, äh, meil on igasuguseid strateegiaid tohutult, aga kas meil ei ole vaja poliitilist juhtimist, kas meil ei ole äh, vaja komisjoni, mis tegutseks Euroopa Liidu huvides, äh, vaid äh, ei koosneks inimestest, kes on sinna saadetud esindama teatud valitsuste huvisid. kas me ei peaks asjad kodus korda tegema selleks, et me saaksime midagi muuta ka ülejäänud maailmas, aitäh nii. ja nüüd härra Savage. Äh, vabandust, minu nimi on Sebir, ütleb kõneleja. Äh, äh, mulle meeldib see metafoor, mida härra Sikorski kasutas, riistvara ja tarkvara. aga kui me mõtleme tarkvara tõhususele, siis me peame mõtlema ka riistvara arendamisele, mis juhtub meie riistvaraga aja jooksul tahaksin äh, tsiteerida äh, raamatut äh, Kuidas tsivilisatsioon suri. sajandi lõpuks ähm, äh, majanduslikult äh, aktiivne äh, elanikkond, kes on viisteist kuni viiskümmend üheksa aastat vana äh,, väheneb Lääne-Euroopas kahe viiendiku võrra ning Ida-Euroopas ja Ida-Aasias äh, kahe kolmandiku võrra tööealine elanikkond USA-s kasvab umbes veerandi võrra ja äh, kõige vähe, madalama viljakusega Euroopa Liidu riigid, äh, seega siis tööstusriigid äh, kogevad siis neljakümne kuue protsendist rahvastiku vähenemist selle sajandi jooksul see on üks ähm, probleeme, millest me eriti palju ei räägi, rahvastiku vähenemine, peaaegu kogu industriaalmaailmas, see mõjutab äh, väga tugevalt äh, maailma majandust ja ka poliitilist stabiilsust. Ida-Euroopa ja eriti Venemaa seisavad juba silmitsi sellise katastrofaalse demograafilise spiraaliga. daamid ja härrad, kui me räägime tulevikustrateegiatest, siis äh, me peame arvestama ka demograafilise olukorraga. sellepärast, et muidu Äh, ootavad meid ees tohutud pettumused, meie tarkvara lihtsalt ei toimi, kuna riistvara ei ole. ning äh, veel üks märkus. minu arvates ei ole mõtet äh, mõelda Euroopast kui mingist superjõust, kui sõjalised kulutused enamikes liikmesriikides on kuskil ühe protsendi peal SKT-st. see on põhjus, miks me lõime Äh, selle termini pehme jõud. sel, seda nimelt selleks, et varjata siis asjaolu, et Euroopa on sõjaliselt nõus, nõrk. meil ei ole, äh, meil ei ole tegelikult mingit pehmet jõudu, kui meil ei ole tegelikku võimet äh, ennast kehtestada väljaspool oma piire niimoodi me ei ole mingi tegija, majanduslikus mõttes võib-olla, aga sõjalises mõttes kindlasti mitte järgmine kõneleja, härra Danjean, eh, jah, loomulikult eh, ma jagan neid ambitsioone, mida sõnavõtjad oma sõnavõttudes eh, välja tõid. ma võib-olla ei tahaks seda arutelu väga proosaliseks muuta, aga mul on mulje, nagu muide ka proua Gomes ütles, et paljud asjad on juba olemas aluslepingutes, eriti Lissaboni lepingus, paljud asjad on juba olemas nendes kokku, kokkulepetes, mis on sõlmitud nõukogu tasandil, ma pean silmas siin neid juhteesmärke näiteks, tegemist on väga ambitsioonikate eesmärkidega, millega ei ole eh, iialgi kinni peetud, meil on lahingurühmad, meil on olemas eh, institutsioonid ja vahendid, eh, mis on üsna ambitsioonikad, need on meil olemas aga meil on puudus poliitilisest tahtest, äh, mis oleks järjepidev ja äh, üksmeelel põhinev, et kõike seda toimima panna ning äh, võib-olla mm, see on tähtsusetu, aga ma olen alati üllatunud, kui ma pean tõdema, et iga poole, poole aasta tagant meil toimub selline mitteametlik kaitseministrite kohtumine. meil toimuvad ka erakorralised kohtumised, näiteks Mali küsimuses Äh, üks Euroopa Liidu liikmesriik peab sõda äh, ning kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on lubanud oma toetust ja solidaarsust. aga alati on äh, vähem kui pooled ministritest nendel üritustel kohal. kohal on küll inimesed, kes on teemaga kursis ja kompetentsed, aga kui me räägime poliitilisest tahtest, siis see, see loeb. ja ma saan aru, et tegevuskavad on tõesti väga-väga tihedad aga vahepeal on mul tõesti tunne, et äh, jumala õnn, et meie kodanikud ei näe, kes tegelikult, kui palju inimesi tegelikult kohal on nendel olulistel üritustel. ja tegemist on ju kohtadega, kus võetakse vastu otsuseid, äh, olulisi otsuseid meie julgeoleku ja kaitse äh, tuleviku jaoks, nii et, et ma arvan, et me tõesti ei tohi niimoodi, niimoodi jätkata me peame, me ei saa hakata Äh, äh, uuesti leiutama oma kaitse- ja välispoliitikat iga poole aasta tagant, meil on olemas vahendid, tuleb panna need äh, toi-, toimima, on oluline, et liikmesriigid ja, ja ministrid oma ülesandeid täidaksid. Uh, first of all, I agree with kõigepealt olen nõus senator Gliisi äh, sõnavõtuga ning äh, mul oli väga hea meel äh, härra Salafranca statistiliste andmete üle. mitmed parlamendiliikmed tõid välja kaitsevõimekuse küsimuse, eriti just võrreldes USA-ga ma arvan, et olukord on veel hullem, kui te ütlesite, sest ähm, me kulutame umbes äh, kolmandiku sellest, mida USA kulutab oma kaitsevõimekusele ning me saaksime hästi hakkama, kui meil oleks äh, kolmandik äh, sellest võimekusest, mis USA-l on selle raha eest kuid kui me vaatame kogu selle kulutamise tulemusi, siis see on veel hullem olukord. keegi ütles, et meil on üks koma kaheksa miljonit äh, sõdurit Euroopa Liidus, kuid ainult viis kuni kuus protsenti on nendest äh, kasutatavad. kui, äh, kujutage ette, et USA-l oleks viiskümmend erinevat staapi, viiskümmend erinevat mereväge, maaväge, õhuväge, siis nad äh, kulutaksid äh, sama palju kui meie siin äh, Euroopas kasutult, nii et minu ettepanek teile on, et kui me alustame uute programmidega, näiteks ähm, mitte mehitatud võimekuse alal, siis me peaksime seda, mida me teeme äh, ka muudel aladel, sest äh, et me äh, korraldame ühishanked ning saame siis Euroopa maksumaksja jaoks palju parema tulemuse, kui me teeme seda igaüks eraldi. samas on selleks vaja poliitilist tahet ja seda poliitilist tahet alati ei ole. me räägime, et me peame koostööd tegema, kuid kui me hakkame konkreetselt otsuseid langetama, siis tihti jäävad peale rahvuslikud huvid üldiste huvide ees mis puudutab selliseid teemasid nagu äh, meie esindatus rahvusvahelistes organisatsioonides, proua Gomes mainis Julgeolekunõukogu reformi, ma arvan, et äh, te nägite, kuidas see probleem äh, välja näeb siinsamas. Poola toetab Saksamaa seisukohti kohta, mida väljendati mõni aasta tagasi, ehk et äh, Euroopa Liit peaks olema alaliselt esindatud ÜRO Julgeolekunõukogus, kuid Elmaril on vist jälle oma seisukoht siin. see näitab väga eravalt, milline probleem meil on ÜRO süsteemis on erinevad osad rahvusvahelisel tasandil, kus me saaksime rohkem mõjuvõimu, kui me oleksime ühiselt esindatud. esitage endale järgmine küsimus, kas me oleme tugevamad või nõrgemad läbi selle, kui me oleme esindatud WTO-s ainult Euroopa Komisjoni läbi. ma arvan, et me igaüks oleksime mõjuvõimsamad oleme mõjuvõimsamad, kui me oleme ainult Euroopa Komisjoni läbi esindatud, kui me oleksime esindatud läbi Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ja see kehtib ka teiste organisatsioonide kohta. me võime kokku hoida miljardeid, kui me liikmesriikidena mõnest kohast ÜRO erinevates struktuurides loobume ja oleme ühiselt esindatult, see tundub lihtsana, kuid siis tekib küsimus, kas me tahame ühiselt toimida või tahame me ainult sellest rääkida ilma sellele küsimusele vastamata ei ole meil põhjust mingisuguseks optimismiks olen härra Keipsiga nõus, et Balkani riikides on töö tegemata, võib-olla palutakse meilt sekkumist Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Kaukasuse piirkonnas ja kardan, et me võime kaitsepoliitika valdkonnas korrata samu vigu, mis me oleme teinud äh, väga äh, viletsate tagajärgedega äh, rahanduse valdkonnas. me teame, et stabiilsuse kasvupakt on väga riskantne, seda on juba murtud, seda pakti kuuskümmend korda ja kui me oleme institutsiooniliselt ja me olime institutsioonide tasandil ette valmistamata, meil ei olnud päästemehhanismi, meil ei olnud ülevaadet olukorrast ja selle tulemus oli tohutu kriis kaitsepoliitika valdkonnas võib kriis tabada meid sama äkki nagu finantskriiski ja sellisel juhul on olukord veelgi tõsisem ja ka siin oleme ette valmistamata, sest me öö, lükkame ülesanded oma järeltulijate õlgadele. meil on ohumärgid juba igal pool olemas, me ei ole endiselt õppust võtnud öö, oma võimetusest Balkani riikide olukorra suhtes üheksakümnendatel aastatel ma olen muidugi teiega ühel nõul, mis puudutab frustratsiooni koostöö puudumisega NATO ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes. me oleme olukorras, kus me ei saa üksteist aidata me tuleme nüüd Afganistanist ära, kuid mõni aasta tagasi arvasin, et hea mõte oleks luua viis Euroopa Liidu äh, meeskonda viies Afganistani põhiprovintsis, see oli ajal, kui lõunas äh, toimusid suured konfliktid oleksime kasutanud seal oma arenguressursse, oleksime saanud lahendada olukorra, kus inimesed hukkusid. me oleksime korraldanud Äh, sellise olukorra, kus äh, meie keskusi oleks kaitsnud NATO jõud, kuid Küprose tõttu ei olnud see võimalik. Küprosel praegu on äh, valimisperiood, loodame, et Küprose uus valitsus aitab meil lahenduse leida ning siis saame selle lõhe ületada, sest praegune olukord on täiesti vastuvõetamatu. proua Gomes ütles, et me ei suuda kokku leppida leppida äh, ühises rahastamises Mali küsimuses. Äh, ma ei mäleta neid arve täpselt, kuid mina sain aru, et me oleme kokku leppinud viis, viiekümnes miljonis äh, Aafrika jõududele ja kahesajas miljonis muu abi suhtes. Ah, te räägite Euroopa missiooni, Euroopa Liidu missiooni rahastamisest. ma arvan, et me peaksime siin rohkem rahastama, me ei tohi korrata oma vigu ja NATO vigu, NATO sündis sõjaolukorrast, kuid nüüd äh, juhib NATO äh, valikuliselt sõjalisi äh, konflikte, me ei tohiks oma äh, stiimuleid suunata niimoodi, et need, kes missioonides äh, osalevad, äh, maksavad ja need, kes ei osale missioonides, äh, saavad siis kokku hoida. see peaks olema vastupidine olukord. kuid muidugi see omakorda nõuab poliitilist tahet. härra Šebril oli täiesti õigus, kui ta rääkis ähm, vähenevast rahvastikust ning öeldakse, et demograafia määrab kindlaks meie saatuse. eriti murettekitav on see, et meil on väga vähe vahendeid olukorra mõjutamiseks selles valdkonnas, sest need inimesed, kes räägivad demograafiast, on juba sündinud ning äh, seda olukorda öö, äh, ei ole võimalik äh, parandada, sellepärast et äh, mõned põlvkonnad ei ole enam lapsesaamiseas ja läbi sisserändes saame äh, parandada ainult mõnda aspekti ning sellel on pikas perspektiivis oma maksumus ja see on poliitiliselt keeruline otsus langetada. kuid see on muidugi väga tugev argument koostöö tegemise jaoks ma olen nõus, et meil on instrumendid läbi aluslepete, mis võimaldaksid meil rohkem teha. põhiline küsimus on, olgem ausad, kas suured liikmesriigid tahavad kasutada neid vahendeid, et äh, täita seda, mil-, mida lepingud tahavad saavutada, aitäh. Well, Mrs Gomez, when political leadership is evoked, of course proua Komas, kui poliitilised juhid tegutsevad, siis äh, analüütikud ei saa äh, seda mõjutada. poliitikud peavad arvestama ka kodanikelt saadud mandaadiga. kui me vaatame tagasi umbes nelja aasta tagusesse perioodi, siis äh, kodanikud soovivad rohkem tegutsemist välissuhetes ja valitud poliitikud muidugi peavad sellega arvestama, aga oodati ka ülemkogult äh, tegutsemist ja strateegiliste huvide arvestamist. kui me vaatame viimase viieteistkümne, kahekümne ülemkogu kohtumise päevakorda, siis välispoliitika või kaitsepoliitika peaaegu et ei olnudki päevakorras kordagi selle aasta lõpus kavandatakse kohtumist, mis oleks pühendatud sellele teemale, see on muidugi teretulnud, aga välisministreid eh, näiteks sageli ei kutsutagi laua taha ja aruteludel puutub välispoliitiline nurk palju ootusi on seoses eh, selle aasta tuleva ülemkogu kohtumisega, mis on pühendatud kaitsepoliitikale, aga me peame kõigepealt otsustama, mida me soovime Euroopa Liiduna saavutada ja mida me soovime teha koos partneritega, NATO-ga, USA-ga, aga samuti Maliga, Aafrika Liiduga. aga ma ei vaataks kaitse ja sõjalisi küsimusi lahus, vaid pigem koos. meie käsutuses on mitmeid vahendeid äh, ja nende kaudu on võimalik saavutada lisandväärtust. oluline märksõna on valmisolek. loomulikult tuleb mängu ka poliitiline tahe ja siin saame kasutada vastavaid lepinguartikleid ja seda nii riistvara kui tarkvara osas aitäh ähm,, härra Polans uh,. No, no, no uh,, äh, Mr Bill's answer. Elva forgot me. vabandust, äh, härra Pilt ei jõudnud veel vastata. jah, mina läksin nüüd meelest ära, nagu tavaliselt. ma püüan teha suhteliselt lühidalt, sest ma nõustun kõige sellega, mida juba öeldi mis puudutab kaitsevõimekust, siis äh, ma arvan, et me oleme siin üsna ühel meelel, aga tuleks öelda ühte asja. see, mis Euroopas on praegu toimumas, on äh, äh, suur nihe tugeva võimu suunas. varem olid tugevad territoriaalkaitsestruktuurid, need on nüüd muutumas kaasaegsemateks struktuurideks Äh, meil on endiselt äh, mõned äh, territoriaalsed armeed, aga see on muutumas, prantslased loobusid väeteenistusest ütleme viisteist aastat tagasi või midagi taolist, sest kuskilt mingit invasiooni näha ei olnud, Rootsis on toimunud seesama, meil on nüüd väiksem sõjavägi, aga see on tunduvalt võimekam. nii et äh, sõdurite arv väheneb dramaatiliselt, aga samas äh, võimekus tegelikult kasvab sellest äh,. Euroopal on suurem äh, väljaspool sõjapidamise võimekus praegu kui varem. kas see on piisav? tõenäoliselt mitte, aga vähemalt see on äh, üks selline suundumus, mis praegu on toimumas Äh, Ameerikas on olnud äh, sama suundumus tükk aega, ei ole olnud territoriaalsõda juba väga-väga äh, pikka aega. meil olid muidugi territoriaalsõjad, ainult territoriaalsõjad paarsada aastat, nüüd on see muutumas. siin mainiti siis veel Liibüat, ma olen varem öelnud, et ähm, mulle teeb suuremat muret meie diplomaatia puudujääk kui äh, sealse võimekuse puudujääk. me võime hävitada režiime, kui me tahame, see võimekus on meil olemas, äh, me võime teha seda koos ameeriklastega või ilma, aga mm, see on täiesti teostatav. aga tunduvalt raskem on režiimi üles ehitada vaadake praegust olukorda, me oleme kõike gaasist evakueerinud, ehm, piirid on kadumas, ehm, relvad levivad igale poole ja me arutame, et kas ehm, saata nõustajaid siia või sinna või piirimonitooringuga tegeleda siin või seal, aga kas meil on võimekus eh, teha midagi, et üles ehitada demokraatlik eh, tugev Liibüa riik. väga hea on, kui me suudame midagi hävitada või maha lõhkuda, aga kas me suudame pärast seda ka toimiva süsteemi aidata üles ehitada? ka Afganistan näiteks selles mõttes. me ei ole suutnud isegi Küprost ühendada kõikide nende aastatega see on eh, kriitiline NATO koostöö seisukohast, see on kriitiline puudujääk eile toimus meil väike selline kultuuriline ekskursioon Transnistriasse. kas te olete käinud Transnistrias või kas te üldse teate, kus see asub? see on äh, Nõukogude pärandina jäänud enklaav. Äh, te lähete üle piiri, seal on sirp ja vasar äh, ja jõuate täiesti teistsugusesse maailma kas me oleme pööranud sellele piisavalt tähelepanu? ma arvan, et ei ole. me peame tunduvalt paremini arendama oma diplomaatilist võimekust. me oleme võidelnud siin Balkani ja teiste piirkondade nimel pikka aega, endiselt on äh, seal äh, väljakutsed, aga äh, kuhu me jõuame Levantiga seoses? Süürias piiratist Bastrani äh, on toimunud häving äh, tükk aega, kas meil on äh, vahendid, et kõige sellega tegeleda ja aidata üles ehitada? me võime arutada lõputult seda, aga küsimus on diplomaatias. tooge Julgeolekunõukogu kokku ja niipea, kui me suudame peatada võitlemise, siis võib-olla saame äh, hakata üles ehitama stabiilsust. Äh, õigluse jalule seadmine. ma ütlen, et lõppkokkuvõttes äh, me saavutame õigluse. Bosnia sõda lõppes tükk aega tagasi ja endiselt me seame jalule seda õiglust aga kui me püüame kõike teha samaaegselt ja killustume, siis me ei suuda oma eesmärke saavutada. kas meil on olemas äh, stabiilsusinstrumendid äh, riigi ülesehitamiseks vajalikud instrumendid, äh, õigusriigi ülesehitamiseks vajalikud instrumendid, kui ma räägin äh, ühiskondade hävitamisest, siis ma ei pea silmas siin eeskätt äh, hoonete või hävitamist ja inimeste hukkumist, vaid äh, nii-öelda ühiskonna kudede hävitamist. kui rahvas on võidelnud rahva vastu, siis nende sidemete taastamine võtab pikka-pikka aega. ma arvan, et üle maailma Äh, on võib-olla Euroopa Liidul umbes nelikümmend tuhat diplomaati. see on päris suur jõud ja kui me paremini koordineeriksime nende tegevust, siis suudaksime saavutada rohkem. kui võtta need töötunnid, äh, mida Euroopa Liidu diplomaadid kulutavad vastastikku pidulikel vastuvõttudel käimiseks, siis äh, me suudaksime selle ajaga saavutada tunduvalt rohkem praktilist meil on liiga vähe personali mitmetes valdkondades. nii et kui diplomaatilisi jõupingutusi koordineerida, siis me saavutaksime rohkem, sest iga diplomaatiline esindus üksinda on liiga väike, et midagi muuta, aga ühiselt me suudaksime palju rohkem. me oleme arutanud erinevaid uusi instrumente, Euroopa Rahuinstituut näiteks, tarvis on äh, konfliktide lahendamise, ennetava diplomaatia ja muu sellise tarbeks rohkem vahendeid. ma ei ole vastu ühelegi asjale, mida pakutakse välja meie kaitsevõimekuse parandamiseks, aga ma siiski pean ütlema, et mulle praegu tekitab suuremat muret meie võimekuse puudujääk diplomaatias ja Eh, riikide ühiskondade taastamise ja ülesehitamise võimekus. kui me mõtleme siin Balkanit, Küprost, Afganistani, siis me näeme eh, Liibüa, Süüria, et meil on olnud päris suured diplomaatilised puudujäägid. ja tõeline julgeolekuoht eh, võib-olla tuleneb hoopis küberruumist ja see on teema, mille arutamiseni me vaevu oleme jõudnud. aitäh, Rappo Lets! suur tänu, olen tänulik äh, mõlemale ministrile äh, tänase üksikasjaliku arutelu eest, tahaksin öelda, et oleme endiselt veendunud, et Euroopa Liit on Euroopas rahu aluseks ja ühtne turg on meie heaolu ja jõukuse aluseks. me peame muidugi suutma vastata üleilmastumisega seotud väljakutsetele, kahekümne esimese välja, sajandi väljakutsetele, Indiast, Hiinast tulenevad demograafilised muutused ma arvan, et äh, Euroopa Liit äh, peab ähm, paremini mõtlema sellele, kuidas suhelda väljaspoolse maailmsaga, maailmaga. tarvis on tasakaalustada riiklikke ja Euroopa Liidu huvisid. meil on olemas äh, erinevad võrgustikud, ministrite võrgustikud, riigipeade äh, omavahelise suhtlemise võrgustikud, erinevad otsuste tegemise tasandid. me peaksime reaktiivselt äh, poliitikalt keskenduma rohkem aktiivsele, regulaarsele välispoliitikale. tarvis on selleks loomulikult ka pikaajalist äh, strateegiat, üles ehitada oma suutlikkust, äh, härra Pilt äh, mainis siin äh, mitukümmend tuhandet diplomaati, kes Euroopa Liidul on üle maailma ja see on oluline ressurss. kui suuta nad koondada toimivaks võrgustikuks. tuleb tagada, et Euroopa julgeolekustrateegia vaadataks läbi äh, toimunud muutuste valguses. härra Pilt, oma kõne teises osas te ütlesite, et Euroopa välispoliitika tähendab tunduvalt enamat kui sõjalist sekkumist välismaal, aga sõjaliste jõudude saatmine juhul, kui neid on tarvis, on ikkagi osa meie välispoliitikast ja me peame mõtlema sellele, kuidas tegeleda probleemidega kiiresti, siis kui need on tekkinud. ja sealhulgas ka kasutada sõjaväelist võimekust. toimub äh, nii-öelda koondamine ja jagamine äh, sõjalise võimekuse valdkonnas Euroopas, pooling and sharing, kui me soovime midagi ühiselt saavutada, kuidas siis kõige paremini omavahel ülesandeid jagada, ühiste julgeolekujõudude raames. Need on küsimused, mida me peaksime selles kontekstis arutama. eile Berliinis toimus kuulamine ja seal tõusetus äh, parlamentaarse järelevalve küsimus seoses sellise sõjalise jõuga. loomulikult äh, iga parlament äh, tahab anda omapoolse panuse selle strateegia kujundamisse. tahaksin teada, milline on Euroopa Parlamendi perspektiiv, eriti mis puudutab väikseid missioone üle kogu maailma ma arvan, et hiljutised Mali sündmused on näidanud, kui tähtis on tegutseda kiiresti. aga lisaks sellele on tarvis ka ettevalmistavaid missioone, et me suudaksime analüüsida poliitilist ja sotsiaalset olukorda riikides ja kui meil oleks see info olnud piisaval tasemel olemas, oleksime saanud sekkuda veelgi kiiremini. ja viimaks, mis puudutab äh, Euroopa julgeolekustrateegiat, siis äh, minu ettepanek on, et me mõtleksime sellistele strateegiatele nagu hiljuti avaldatud NATO strateegia, kus eksperdid käivad liikmesriikides, tarvis on ületada lõhe äh, ekspertide ja riikliku diplomaatia vahel. tarvis on strateegilist arutelu, mis äh, rajaneks ühistel alustel, äh, et ühitada erinevad mõttekultuurid, äh, erinevad lähenemised. strateegiline areng ei tähenda lihtsalt äh, mingi dokumendi koostamist, mis kehtib kümme aastat, seni kuni kirjutatakse järgmine dokument, see peaks olema arenev iga-aastane protsess, dünaamiline protsess. mõnedes problemaatilistes küsimustes tegelikult Euroopa Liit on suutnud välja kujutada eh, hea strateegia, näiteks Iraani puhul ja sellega seotud eh, tuumaküsimustes samuti sanktsioonide puhul Iraani suhtes, meil kujunes päris tugev ühtne seisukoht. aitäh, meil on ajaline probleem nüüd, me võiksime kõneaja piirata kahe minutiga, see on ainus võimalus, et kõik saaksid sõna. hästi, härra Vaigel, palun. aitäh, kahe minutiga, mis mulle on eraldatud, tahaksin kõigepealt tänada härra Karl Pilti äh, selle äh, nende tunnete eest, millega ta kõneles olukorrast ja nendest tõsistest probleemidest, mis meie ees seisavad ja oli äh, väga oluline, et ta mainis ka Süüriat. mina olen korduvalt esitanud sama küsimuse, et mis on see hind, mida me saame maksta riigi ma- äh,, hävitamise eest ja ühe režiimi kõrvaldamise eest, sellise režiimi kõrvaldamise eest, mis meile ei meeldi. ma arvan, et me peaksime vältima selliseid olukordi, kus see hind muutub liiga kõrgeks. ning äh, Süüria puhul me oleme sellele punktile väga lähedal Äh, loomulikult, äh, kui me hakkame kõnelema äh, probleemidest, mis Süüria probleem tekitab, näiteks kurdi probleemi ja kes hakkab Süüriat juhtima, kui kodusõda kord läbi on, see on see valdkond, kus Euroopa poliitikud, Euroopa diplomaadid peavad tegutsema ja meil Euroopas, Euroopas on ju olemas kogemusi ning me peaksime neile tuginedes arendama oma diplomaatiat ja oma pehmet jõudu, meist ei saa kunagi suurt jõudu sõjalises mõttes. aga kindlasti saame anda oma panuse poliitiliste lahenduste leidmisse ning üks vahendeid, mida kasutada, on ka rahvusvaheline õigus, seda ei tohiks unustada, aitäh. härra Probeli aitäh, lugupeetud ministrid, kallid kolleegid. meie äh, Rumeenias loomulikult tervitame seda algatust, mille eesmärgiks on Euroopa globaalse strateegia loomine praeguses rahvusvahelises äh, kontekstis on see eriti oluline, seda näitavad äh, hiljutised sündmused Põhja-Aafrikas, Saheli piirkonnas, samuti Lähis-Idas. me tõesti peame Äh, kaasajastama oma välistegevuse strateegiat. aga minu arvates peame me arutama äh, ka äh, natukene ajakava, seda, kuidas me peaksime tegutsema lähitulevikus, millised on meie peamised eesmärgid uue strateegia vallas ning loomulikult selle uue strateegia raames, võib-olla mitte uue, vaid Äh, uuesti läbi analüüsitud strateegia valguses, äh, peaksime küsima, millised on need vahendid, mis meil on. Äh, millised ta,, milline tarkvara ja riistvara meil on ja loomulikult on vaja ka seda poliitilist tahet, millest täna kõneldi. me oleme asju arutanud väga pragmaatiliselt ja meie tänased arutelud on väga head, aga mis saab edasi? niisiis, me peame äh, ühendama kõik ideed, strateegiad, põhimõtted, mis meie jaoks on selged. ma loodan, et nad on selged. me peame kõik need asjad ühendama ja vaatama, kuidas me saame tegutseda tõhusamalt rahvusvahelistes organites. kuidas äh, juhul, kui meil on olemas väga selge strateegia, kuidas me saame seda äh, läbi suruda rahvusvahelistes organisatsioonides, kuidas me saame äh, säilitada oma üht, ühtset hoiakut. Äh, jutt käib ju lõppude lõpuks meie kodanike julgeolekust. jutt käib meie maailma julgeolekust ning äh, mina olin äh, kaks aastat Rumeenia keskkonnaminister ja ma tahan öelda, et kliimamuutused on väga tõsine probleem. sellega tuleb tegeleda kui julgeolekuprobleemiga nii keskpikas kui ka pikemas perspektiivis. niisiis, meie ees on väga selged väljakutsed ning väga oluline on, et äh, meil ei oleks ajakava väga pikk, järgmisel aastal toimuvad valimised ning võib-olla sellel aastal juba suudame kõik need asjad ühendada ja töötada välja kõikehõlmava strateegia, aitäh! Thank you and uh, thank you. järgmine kõneleja äh,, proua Brandner. aitäh, aitäh teile, ministrid, sellise üsna provotseeriva ja samas ka inspireeriva sõnavõtu eest paljud on siin kõnelenud sellest, kuidas asju ennetada, kuidas sekkuda, kuidas uuesti üles ehitada. ja ma arvan, et on üks küsimus, mis seda kõike ühendab, see on kaitsekohustus. minu arvates oleks väga hea, kui Euroopa Liit kõigis institutsioonides, kasutades kõiki vahendeid, mis meil on, töötaks välja sellise ühtse seisukoha kaitsekohustuse osas millal ja kuidas ennetada, millal ja kuidas sekkuda, millal ja kuidas üles ehitada. ning minu arvates peaks see asi tõesti olema kõikide institutsioonide ülene, meil peaks olema ühine nägemus sellest, milline on kaitsekohustus. see on midagi, millele me peaksime suunama oma energia ja oma mõtted ja võib-olla oleks sellest meil kasu ka ÜRO-s, aitäh! ja tahaksin teada, mida ministrid sellest asjast arvavad. Äh, härra Kalnins, jah, mina tahaksin samuti tänada mõningaid, mõlemaid ministreid äh, tegemist on tõesti väga suurepärase ettevõtmisega. me oleme täna kõnelnud palju Euroopa Liidu naaberriikidest ja härra Pilt mainis, et islamimaailm on üks meie lähimaid naabreid ja äh, see paneb meid äh, mõtlema ühest riigist, mida siin õieti ei olegi mainitud täna, nimelt Türgist. Äh, kui Türgi ei oleks Euroopa Liidu kandidaatriik, siis see raport, mille te mais koostate, kindlasti soovitaks, et Euroopa Liit kiiresti alustaks läbirääkimisi Türgiga, et Türgist saaks liige. aga loomulikult need kõnelused juba algasid väga ammu ning on jõudnud ummikusse. me räägime külmutatud konfliktidest, aga meil on siin külmutatud kandidaatriik. härra Sikorski kõneldes sellest, et äh, kas meie naabrid on valmis meiega suhtlema see, ja, ja ühiselt tegutsema. me teame, et Türgi on meiega olnud valmis ühiselt tegutsema juba väga pikka aega. Türgi on väga oluline tegija islamimaailmas ja seega saaks ta olla oluliseks liitlaseks Euroopa Liidule Äh, on täiesti selge, et Euroopa Liit oleks äh, koos Türgiga äh, tugevam tegija ka rahvusvahelisel areenil. kui Türgi oleks osaks Euroopa Liidust, siis oleks Türgi ka osas lahendusele probleemidele. aga praegu on ta pigem uus probleem ning lõpetuseks mulle tõesti meeldis see, mida härra Sikorski ütles Äh, selle kohta, et äh, lõunapoolsed riigid on meie naabrid ja idapoolsed riigid meie Euroopa naabrid ja siis tekibki küsimus, et kus see Türgi on, tema on kagus. nii et, et, et Türgi on natukene ühte kui teist, see on natukene, ta on natukene Euroopas sees ja natukene väljas. Äh, ma tahaksin öelda, et meil võib-olla riistvara on olemas, aga meil on vaja ka tarkvara ja poliitilist tahet, et otsuseid langetada Äh, sellepärast et igasugune pikaajaline strateegia, mis puudutab Euroopa Liidu äh, rolli maailmas, peab äh, omama lahendust ka Türgi kohta. aitäh. Thank you, chair, something like that, jah yeah.. aitäh, jah, te hääldasite minu nime päris õigesti, ütleb proua Ibri Saagitš ja kõneleja jätkab rootsi keeles. Karl eh, ilmselt protesteerib selle küsimuse vastu, mille ma esitan. Eh, ta on kakskümmend aastat igasuguste küsimuste vastu protesteerinud, mida ma esitan, aga ikka jätkan küsimuste esitamist. Eh, minu küsimus on seotud Äh, sellega, mida mitmed kolleegid juba on maininud. mina olen samuti mures olukorra pärast Taga-Kaukaasias. mulle ei tundu, et olukord oleks kuidagi paremaks muutunud. mulle tundub, et ähm, olukord on isegi tõsisem, kui see oli paar aastat tagasi. pärast äh, viimast nõukogu kohtumist ja pärast neid järeldusi, mida me nägime Äh, on äh, selge, et me sõlmime assotsiatsioonilepingu Armeeniaga. Äh, parlamendis oli täiesti selge see, et sellist lepingut ei tohi sõlmida enne, kui olukord on paranenud. aga tegelikult olukord ei ole ju paranenud, Armeenia ei ole oma vägesid välja viinud, Venemaa väed ei ole ka sellest piirkonnast lahkunud. nii et, et miks, miks siis sellist lepingut ikkagi sõlmitakse? Äh, äh, võib-olla see puudutab, äh, tundub teile konkreetse küsimusena, aga minu arvates on see väga üli, üldine küsimus, see puudutab ju meie üldiseid väärtuseid. sama võib tähendada ju ka Balkani puhul, aja, ajapikku me lihtsalt harjume ära sellega, et konfliktid on, et tundub, et kõik on võrdselt süüdi ja siis hakatakse arvama, et oh, nende inimestega saab ju koostööd teha ja et nad ei peagi täitma neid nõudmisi, mida me neile oleme esitanud ja neid, meid pannakse tegelikult kogu aeg proovile nii et, et äh, ka Mägi-Karabahhi puhul on lugu niimoodi. niisiis, äh, kas te üldse ei kuula, mida me siin parlamendis räägime? oi. aitäh Te teate, et Euroopa Liidul on tohutu potentsiaal majanduslik, teaduslik, kultuuriline, vaimne ning ka poliitiline. ning te peaksite ka teadma ja ei tohiks unustada seda, et meil on tohutu suured kohustused. meie peame pakkuma vastuseid ülemaailmsetele probleemidele, kliimamuutused, vaesus konfliktid. meie tegutseme üha aktiivsemalt konfliktide lahendamisel ning äh, kindlasti on meie suutlikkus konfliktide ennetamisel ja konfliktijärgses ülesehitustöös paranenud mõlemad ministrid kõnelesid riistvarast ja tarkvarast. jah, me oleme riistvara paika pannud, seda on vaja natukene parandada, järgmiseks sammuks, mida siin ka juba on mainitud, võiks olla näiteks alaline koht ÜRO Julgeolekunõukogus, see oleks äärmiselt oluline ma tean, milliseid probleeme see tekitab, aga me peaksime siiski selle koha eest võitlema. ning kui me kõneleme tarkvarast, siis ei tohiks unustada ka seda, et tarkvara oluliseks osaks on ühised väärtused. ma arvan, et üks Araabia kevade õppetunde on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei tohiks unustada neid ühiseid väärtuseid, selliseid nagu demokraatia ja õigusriik, inimõigused. ja me ei tohiks neid unustada ka oma kahepoolsetes suhetes Euroopast väljas asuvate riikidega üks äh, Araabia kevade õppetunde on see, et mitte ükski majanduslik äh, argument ei saa õigustada koostööd autor-, autoritaarsete režiimidega. ning ma arvan, et lõpetuseks peaksime me veelgi parandama äh, integratsiooni, mitte ainult integratsiooni laiendama, vaid me peaksime ka süvendama integratsiooni, mitte ainult majanduslikku integratsiooni, vaid äh, integratsiooni ka erinevates poliitikavaldkondades, sealhulgas välis- ja aitäh. härra Kaaler. aitäh, esimees see algatus, äh, millega mõlemad ministrid välja tulid, on minu arvates väga oluline panus äh, nõukogu äh, kohtumisele välis- ja julgeolekuküsimustes. ma arvan, et äh, see plaanitav tippkohtumine äh, on lihtsalt selline, kus meile esitatakse teatud projektid ja, ja ülistatakse neid asju, mida me oleme juba saavutanud. kui jutt käib aga naabruspoliitikast, siis ma arvan, et me peame saatma väga selge signaali, mida me tahame saavutada peatuksin sellel, äh, mida üks eelkõnetajatest ütles ühise julgeolekustrateegia kohta Euroopa Parlamendis me oleme vastu võtnud mõned aastad tagasi resolutsiooni, milles me ütleme, et me sooviksime valget raamatut ühtse Euroopa julgeoleku ja välispoliitika kohta. me sooviksime äh, analüüsi meid ähvardavate ohtude kohta, meie ühiste eesmärkide kohta. me tahaksime ka väga selgelt teada, millised on meie võimekused selles valdkonnas ning mis puudutab Euroopa kaitse läbivaatamist, siis äh, see on meie arvates samuti väga oluline. niisiis, minu palve oleks järgmine. ma loodan, et äh, see tippkohtumine annab tõesti panuse äh, väga hea tulemuse saavutamiseks ja meil oleks vaja valget raamatut Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta ja nii kiiresti kui võimalik, aitäh! ja järgmine kõneleja ütleb, et kõneleb poola keeles. mina äh, tahaksin ministritelt äh, paluda, et nad jagaksid meiega oma seisukohti Euroopa Liidu Venemaa suhete teemal. nagu me kõik teame, ei suuda Venemaa leppida sellega, et tema positsioon globaliseeruvas maailmas on muutunud vähem oluliseks. venelased suurendavad praegu oma sõjalist võimekust ja see mõjutab teisi endisi äh, Nõukogude Liidu riike. Äh, äh, kliima soojenemine loob Venemaa jaoks uusi võimalusi, näiteks Põhja-Jäämere mereteed. mõned teadlased väidavad, et Venemaal on nüüd juurdepääs uutele energiaressurssidele, gaasile ja naftale seega võib öelda, et Venemaa roll on kasvamas. samuti on kasvamas Venemaa poliitiline roll. milline on Euroopa Liidu äh, suhtumine sellesse kõigesse, milline on meie hoiak? kas meie Euroopa Liidus äh, koostöös siis NATO-ga sellepärast et äh, NATO praegu jälgib väga tähelepanelikult põhja poolkeral toimuvaid kliimamuutusi. Merci, euh, cher ami Brok. Äh, aitäh, äh, mina tahaksin äh, kõigepealt tänada kahte ministrit ja nende väga selgeid, selget nägemust, mis on väga lootussisendav. ma olen siin parlamendis juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmandal aastal olnud ning Äh, see oli just siis, kui puhkes äh, Jugoslaavia kriis ja ma kuulsin äh, neid suuri arutelusid, kui Euroopa ei suutnud tegutseda. ning me nägime, kui palju aega läks vaja selleks, et asjad hakkaksid liikuma. nüüd on juba kakskümmend aastat aega edasi läinud ja tegelikult ei ole midagi eriti liikunud. nagu ütles härra Danjean, me oleme loonud kasuti-, kasulikud vahendid, aga me ei ole neid kasutanud. Mali kriis näitas veel kord väga selgelt, et et mitte ükski Euroopa riik, ükskõik kui suur ta ka ei ole, ei suuda äh, jätkusuutlikult äh, viia läbi äh, sellist isegi keskmise suurusega sõjalist operatsiooni ning seetõttu tuleb teha kõik, mis võimalik selleks, et kasutada ära seda säästumastaapi, mis meil on, tuleb teha koostööd sõjalises valdkonnas palju tihedamalt. ja veel üks punkt, mis mis minu arvates on väga oluline, on see, et riigi- ja valitsusjuhid ja eriti just nimelt suurte vanade liikmesriikide juhid äh, on tegelikult takistuseks tõelistele edusammudele selles valdkonnas, äh, sammudele, mis peaksid Euroopat rohkem ühendama. ja kui nende mõtteviis ei muutu, siis ma arvan, et me muutume tõesti muuseumiks, millel ei ole mitte mingisugust mõju meie planeedil toimuvale ja see pani mind mõtlema järgnevale. on vaja veenda rohkem ka liikmesriikide parlamente me oleme siin praegu Euroopa Parlamendis, aga mitte miski ei äh, liigu, kui liikmesriikide parlamendid ei ole veendunud, et midagi on vaja muuta. Äh, minu äh, äh, pikaajalised kogemused ütlevad mulle, et, et Euroopa teadlikkus strateegilistest küsimustest juba rahvusparlamentides on vähenenud viimastel aastatel ning seega tahaksin tänada Poola ministrit härra Sikorskit, kes oma Poola eesistumise ajal käivitas selle parlamentidevahelise konverentsi, mis tuli esimest korda kokku Dublinis ja tahaksin tänada ka Küprost ja ma arvan, et eh, Dublinis me tea, peame tegema kõik selleks, et saavutada, eh, teha olulisi edusamme eh, selleks, et tõesti parlamendi liikmete teadlikkus tõuseks ning ma arvan, et mis puudutab institutsioone, siis äh, proua Ashton kui komisjoni asepresident äh, Äh, äh, tegelikult ähm, omab äh, inimesi, kes on asetäitjad, kes vastutavad konkreetsete valdkondade eest ähm, ning loomulikult on ka Arengukomisjonil väga oluline roll mängida. mina olin koostöö- ja arenguminister ning ma äh, tahtsin äh, veenda Euroopa ministreid, kui oluline on tegutseda näiteks Afganistani küsimustes, teha rohkem koostööd. ma olin äh, kohal ülemkogul ning ma nägin, et seal valitses suur tõrksus selle mõtte suhtes ning me puutume pidevalt kokku igasuguste probleemidega, mis puudutavad kaitsesektorit ja arengusektorit ja need probleemid tuleb lahendada läbi dialoogide, läbi konverentside sellepärast et on täiesti selge, et me peame tegema rohkem näiteks, kui me oleks teinud rohkem Afganistani arendamiseks, oleksid tulemused olnud palju paremaks ja see, mis käib Afganistani kohta, käib ka Põhja-Aafrika kohta ning äh, kui äh, mõne aasta pärast, sellepärast et see, mis Malis toimub, kestab veel aastaid Äh, ma tean, et ähm, paljud äh, Euroopa riigid on äh, lubanud aidata neid, kes osalevad selle probleemi lahendamisel ja need probleemid näitavad, et meid eest, ootab ees eelseisvatel aastatel väga ebastabiilne ja väga ohtlik periood. ja, ja seetõttu peame me sellele palju rohkem tähelepanu pöörama, aitäh! Danke, Herr Präsident! suur tänu, ütleb härra Delpicchia. on, äh, see algatus on väga oluline ning me ei saa arendada ÜKJP-d ilma ühise strateegiata. jah, ja see strateegia peaks olema ka kirjalik, nagu keegi siin ütles. olgem aga väga öö, äh, ausad, see koalitsioon ei ole piisav, mis meil on. kolleeg rääkis siin kõrgest esindajast, tema ei esinda seda strateegiat, sest ta ei määratud selleks ametisse seega ei ole Euroopa tasandi strateegiat võimalik rakendada ilma tõelise Euroopa lähenemiseta, ilma Euroopata. meil ei ole Euroopa välispoliitikat, kui meil ei ole föderaalset Euroopat Euroopat. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on väga hea, kuid strateegiat ei ole siin rakendatud. kallid kolleegid, kas te ei arva, et mm, meil ei oleks võimalik luua Euroopat läbi väikeste sammude, väikeste vahendite kasutamise, aga samas keegi ei soovi neid kasutada, näiteks öö, läbi Prantsuse ja brittide vahelise leppe, kuid me peaksime läbi vaatama oma lähenemise Euroopale, mis on äh, alt üles, üles ehitatud, kuid me peaksime vaatama nüüd ülalt alla lähenemist, mis oleks tõhus nii Malis või Liibüas, kui meil on sellist lähenemist vaja. meil võib olla kõik äh, riistvara, tarkvara ja kõik vahendid, meil võivad olla ka olemas käed ja inimesed, kuid me ei jõua sellega mitte kuhugi, kui meil ei ole aju, Euroopa tasandi aju, mis aitaks meil mõelda ja äh, ennast reklaamida ja öelda, et meie oleme eurooplased, mitte et meie prantslased näiteks. kuidas me saaksime seda ühist äh, maja üles ehitada, kui teil on sellele küsimusele vastus olemas, siis ma hea meelega kuulaksin seda, aitäh. suur tänu, härra Hübner ähm,. Austria parlamendi esindaja, palun. das nicht definiert worden ist, was Euroopa künftig jah, seda, milline Euroopa tulevikus olema saab, ei ole keegi defineerinud, siin on äh, mitu võimalust. me kuulsime siin mitmeid ideid, kõigepealt seda, et äh, me oleme mingisugune supervõim võrreldes USA-ga näiteks, üks teine idee oli, et äh, me oleme partneriks teistele, kes äh, aitab näiteks USA-d. Poola idee oli samasugune, et meil oleks mingisugune püsiv koalitsioon või see võimalus, et meil oleks tõeline multilateraalne partnerlus, mille raames sõjaline sekkumine toimuks ainult ühise kokkuleppe tagajärjel. me peame aru saama, mida me teeme sõjaliste sekkumiste puhul, mitte ainult Malis ja Tšaadis, need olid operatsioonid, mis, mida talutakse rahvusvahelisel tasandil, kuid siin ei olnud rahvusvahelist konsensust. Liibüas oli öö, ähm, meil piiratud õhuruum, kuid ähm, siin ei soovitud kaugemale minna. Äh, sellepärast äh, me peame mõtlema välja, mida me tahame iga sekkumise läbi saavutada. samuti on oluline äh, defineerida, mida me soovime saavutada, kui te mõtlete sellise rahvusvahelise supermarketi peale, mida me siin üles püüame ehitada, siis me peame kaaluma seda, millised on meie ühised väärtused ja mida me püüame kaitsta, kui me tahame sellist võimalust saavutada, siis me peame üles ehitama ka oma sõjalise võimekuse selles suhtes. ma saan aru, et Saksamaa peab Poolaga erisuhteid. kuid minu arvates peame mõtlema Euroopast kui ühtsest plokist, mitte millestki, mis on Venemaa vastu moodustatud, see on idabloki perspektiiv. ma arvan, et meil peab siin olema ühine lähenemine ja mitte ainult mõelda öö, niimoodi, nagu mõeldakse ida pool härra Saarjus Vorski, palun. Uh, paluge ja teile antakse. vabandust, et saabusin hilja, sest äh, mitte ainult ei rääkinud äh, poliitikast, vaid püüdsin seda ka ellu rakendada äh, parlamendi tasandil Aserbaidžaanis. vaatasin, mida siin öeldi ja leian, et Äh, olen enamusega nõus äh, nendega, kes äh, soovivad ÜKJP-d arendada, kuid siin, kus meil on inimesed, kes teevad midagi ja kes hoolivad sellest teemast, oleme kõik ühel nõul. probleem tekib siis, kui me jõuame faktideni. ja majandusteadlasena minu jaoks faktid on rahas siin on näha, et ähm, läheb, et kaitsepoliitika, julgeolekupoliitikale ja rahanduspoliitikale on tehtud väga palju suurt kahju ning ähm, me oleme selle üle muidugi palju arutanud, viimase seitsme aasta eelarve eelarve puhul ma nõudsin, et me toetaksime välispoliitikat rohkem, rahalised, kuid ähm, tulemused ei olnud väga head. kui te vaatate aga mitmeaastat finantsraamistikut, äh, mida ülemkogu ei suutnud lõpuks, äh, lõplikult koostada, teate, parlament on siin kriitiline, minu äh, koduriik on siin muidugi rõõmus selle üle, kuid me ei ole mitte siin ainsad. mul ei ole siin arve, kuid välispoliitika eelarvet vähendati tugevalt. see on täiesti vastuolus kõikide ambitsioonidega, mis me oleme öelnud välisteenistuse kohta ja oma tugevdatud rolli kohta rahvusvahelisel tasandil, kogu selle blablabla bla, bla kohta. ja ma ise siin Äh, olen tugevalt äh, välispoliitika aspekti toetaja, kuid siin on äh, suur pettumus, sest meil on eesmärgid, mida me ei saa saavutada, sellepärast tahaksin küsida mõlemalt ministrilt ja võib-olla Antoniult, kuidas me saame hakkama nende ambitsioonide ja eesmärkide täitmisega, mis on õigustatud olukorras, kus vahendeid vähendatakse kuidas meil saab olla äh, väljaspool Euroopa Liitu rohkem Euroopat vähema raha eest, ma arvan, et see ei ole saavutatav. ja nüüd öö, äh, tahaksin otse suunata oma kommentaari äh, minister Biltile me eh, hindame väga kõrgelt teie välispoliitilist liini ja teie välispoliitikat eh, idarindel. Eh, Te teate, idapartnerlus on väga oluline, kuid öö, oleksin siiski pisut kriitiline. siin on vastuolu teie öö, ehm, valitsuse suhtumises öö, ehm, eelarvesse ja Euroopa Liidu välispoliitika lähenemises eelarvesse Äh, te olete teinud siin kärpeid ja äh, välispoliitika kannatab selle all. Te olete meie äh, väga truu partner ja me imetleme teie ettevõtmisi koostöös härra Sikorskiga idapartnerluses, kuid üha vähemate vahenditega olukorras, kus meil on juba niigi raske, läheb meil aina raskemaks. vabandust, et saabusin hilja, sest olin Aserbaidžaaniga seotud kohtumisel, kuid Lõuna-Kaukasuses on probleeme, Gruusia on probleemiks, te teate seda kõike ja võib-olla meie viimane lootus, äh, Moldova, on ka nüüd äh, meil peost libisemas äh, ning Gruusia tundub olema juba lootusetu juhtum. ja meil ei ole siin vahendeid. kui meil on riigid, kes ma küsisin, millest siin räägiti, siis ta ütles, et sõnades ei saa muidugi üldse mitte nõus olla, kuid reaalses olukorras, kui me loeme seda, kuidas Mali jaoks palutakse belglastelt kaht helikopterit, kui meie võimetus on nii ilmselge, näiteks Liibüa juhtumi puhul äh, meie roll oli kaheldav äh, äh, ka Afganistanis NATO ja meie ühisroll, meie mm, soovimatus tegutseda ähm, Süüria puhul ja Araabia kevade puhul kaotame neid väärtusi nüüd käest, mida me sinna sisse viia tahtsime mina olen Euronesti asepresident eh, ja idanaabrite mm, puhul on olukord sama. Eh, Ukraina, eh, Valgevene, Moldova puhul, Gruusias on olukord keeruline, Aserbaidžaanis on samuti väga raske strateegilisel tasandil. mida me saame ka neile pakkuda? mida me saame neile pakkuda, kui meil ei ole selleks raha? aitäh. All from our side. kas meie poolt on see kõik, võib-olla Karl soovid äh, vastamisega alustada? jah, minu idee on see, et me saame pakkuda üsna palju ja ma ähm, välisasjade puhul, teadusuuringute puhul, te teate, meie valitsus eelistab toetada teisi valdkondi ja te teate, et äh, me suunasime Euroopasse siseasjadesse rohkem äh, raha. see on meie jaoks prioriteetsem kui see, mida me siin praegu arutame, kuid Poola ja öö, äh, Äh, on tegemist äh, võimekuse kahjustamisega. Äh, me võime siin topeldada välisteenistuse eelarvet, kuid sellest ei piisaks selle saavutamiseks, mida mina tahan saavutada. siin on probleem selles, et me peame ühendama liikmesriikide võimekused me peame ühendama oma sõjaväelise võimekuse, diplomaadi, diplomaatilise võimekuse, meil ei ole siin äh, võimalik ülal pidada neliteist, neljateist tuhandet Euroopa diplomaati, see on ähm, lihtsalt raiskamine. me peame siin koondama ja võrgustikke looma ning seejärel saame me äh, võimekalt tegutseda. Äh, me oleme siin Radosvaviga koos reisinud igal pool ning käisime ka Moldovas. see on väga huvitav kogemus, me räägime kahepoolsetest suhetest kõikide ministritega, keda me kohtame ja see on väga tore, kuid me näeme, kuidas see mõjutab psühholoogiliselt ja poliitiliselt, kui kolm välisministrit tulevad külla ja me, meil on ühised ähm, seisukohavõtud, ja äh, kolme ministri sama sõnum, kes Euroopat esindavad, on väga tugev. me oleme palju tugevamad niimoodi kui kahepoolsetes suhetes ja me oleksime tahtnud kuulda Radek Minasih ise ja William Hague kuidas me sõnaosavalt toetame Euroopa integratsiooni. ma arvan, et see ühendamine ongi võtmeks ja äh, see arutelu, mida me siin peame, on samuti oluline, sest Euroopa strateegia ei äh, ole mitte ainult äh, dokumendi tootmine, vaid see on progress, see on omaette protsess. me on, peame siin ühendama erinevad strateegilised kultuurid, meie enda oma Kreeka strateegia, Prantsusmaa ja Suurbritannia on ajalooliselt rohkem strateegiliselt mõelnud, me peame need strateegiad ühendama ning praegune arutelu riiklike parlamentide esindatusega on ettevalmistuseks sellele, et me saaksime strateegilises mõtlemises kultuuriliselt olla ühendatud ja kui me seda teha saame, siis saame hakata ka oma võimekusi ühendama selleks, et strateegiat ja vastavat poliitikat ellu viima hakata. ma arvan, et see on võtmeks siis olid siin mõned äh, küsimused ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta ja me peaksime siin olema äh, ettevaatlikud. Äh, me rääkisime sellest palju ÜRO-st ja kui me räägime Balkani kogemused, siis New Yorgis on lihtne teo-, teooriat ajada, kuid kui me oleme olukorraga silmitsi, siis peame öö, käituma olukorrale vastavalt ning olin kõhklev, kui meil oli Liibüa operatsioon, paljud ütlesid, et see on lõplik meie poliitika ellurakendamine, kuid ma ütlesin, ootame Süüria olukorda, sest see on veelgi raskem ja siin ei ole mingisugust ühtset lahendust, mida saaks rakendada igal juhul. meil on vaja iga olukorra kohta ülevaadet selleks, et seda olukorda hinnata oma võimekuse ja võimaluste seisukohalt ma äh, muidugi ei ole va-, vastu ÜKJP äh, lahendustele, kuid meil, meil ei ole mingit ühtset lahendust igale olukorrale. Türgi olukorra suhtes olen äh, nõus sellega, mida siin öeldi, kuid äh, Island oli samuti see, mida siin mainiti. Island on äh, muidugi väiksem kui Türgi, kuid ma leian, et nii äh, Islandi kui Türgi liikmesus on kriitiline tuleviku suhtes, sellepärast et vaadake alternatiive. Äh, ütleme, et nad äh, kalduvad siis teistesse suundadesse, Türgi suund on üsna ilmselge, kui Türgi ei ole meiega, siis mõnes olukorras, kus ta on meie vastu, põhjustab see meile suuri probleeme, see on ilmselge. Island on küll väiksem riik kui te vaatate saatkondi Islandis, Islandis olev saatkond, see ei ole ei USA ega Venemaa või Põhjamaade saatkond, vaid kõige suurem on Hiina saatkond Islandil. miks? sellepärast, et nemad lähevad nüüd põhja suunas ja teavad, et tuleb ennast põhjariikides äh, ankurdada ja me peame Islandi haakima oma strateegiliste huvidega põhja pool, samamoodi nagu me peame äh, haakima Türgi oma strateegiliste äh, huvidega sellel lõunasuunal. tahtsin näidata, et ma oskan ka rootsi keelt rääkida, lisaks kõikidele teistele keeltele mm, Äh, keeltele äh, Armeenia ja äh, Mägi-Karabahhi olukord on samasugune nagu ka Transnistria puhul ja teiste konflikti puhul, mida ei ole me lahendanud enne jõule tegime seal üsna suurt tööd ja, ja meie tegevusel oli suur mõju. me kohtusime lõunasöögi ajal ja me peame niimoodi ka edasi tegutsema, kui me tahame mõju avaldada. ning äh, härra Kovatš tõi välja küsimuse Euroopa Liidu kohast Liidust ähm, Julgeolekunõukogus, ma saan aru, et äh, Pariis ja London on siin kõhklevad, kuid vaatame, mis edasi saab. mul on veel üks mure, mis on mulle endale oluline, me vaatame järgmiste aastate kulutusi meil härra äh, Aki äh, äh, Soomest äh, ja me vaatame, kuidas äh, nad äh, püüavad äh, saavutada teistega koos hääli Julgeolekunõukogu osaluse toetuseks. meil on ühised eesmärgid, kuid samas me võitleme kohtade eest Julgeolekunõukogus ning mõned võitlevad teiste riikide seisukohtade vastu, nii et me peaksime jõudma praeguses olukorras ühisele leppele Julgeolekunõukogu suhtes, siis äh, see äh, aitaks meil saavutada tulevikus saavutada äh, Euroopa Liidu alalise esindatuse Julgeolekunõukogus, seda muidugi ei juhtu homme, kuid loodan, et üle pikema aja jooksul see siiski mm, õnnestub ja jätan Venemaad puudutavad küsimused siin Radekile vastamiseks. jah Äh, tahad seega Venemaa poliitika mulle suunata, selge. Karl juba vastas mõnele küsimusele siin ja ka mina vastan siit äh, siis osadele küsimustele. härra Polents tõstatas olulise küsimuse, kuidas pooling and sharing saaks ähm, praktikas äh, välja näha. siin on äh, Ehm, NATO teatud toimimisviisid, mida tuleks parandada läbi ÜKJP ülesehitamise, kuid siin on ka mõned õppetunnid, millest saaksime kasu ja ma ei tea eh, ühtegi riiki, kes ei oleks eh, rahul sellega, kuidas EUX-i kasutatakse. me oleme üks eh, selle sidusrühmadest ja seal on patrullid olemas ning meie võime äh, paluda, et äh, neid, äh, et seda kasutatakse ära manöövriteks, operatsioonideks või muud ning ähm, me teeme siin ka järelevalve alal koostööd ja võib-olla see on meile just eeskujuks. meil on võib-olla siin võimalus luua võrgustikke oma diplomaatiliste esindatuse põhjal, mul on siin kolm ideed kõigepealt ähm, lepete põhjal oleme kohustatud ähm, aitama üksteise ähm, kodanikke konsulaaralal, äh, kui me saaksime kokku leppida ühise äh, miinimumteenuste standardis ja läbi selle saaksime üksteist laiemalt esindada, kui me seda täna teeme. kui me saaksime üle ajaloolistest erinevustest näiteks äh, me oleme väga hästi esindatud seitsme konsulaadiga Ukrainas, kuid teised riigid on ajaloolistel põhjustel näiteks esindatud Aasias, Ladina-Ameerikas või Aafrikas, siis meil on väga hea meel olla esindatud läbi teiste ja ka ise teisi esindada. me peaksime suhtuma tõsisemalt ka viisamajadesse, nagu meil on Kišinjovis olemas Ehm, see oleks palju tõhusam, kui ehm, eh, viisasoovijad saaksid suunduda eh, ühte kohta selle asemel, et käia ühest kohast teise ja leida mingisugust eh, võimalust kõikide nende konsulaatide vahel siis teine idee on ähm, koos ühine ähm, saatkondade üürimine, me teeme seda koostöös Balti riikidega, Rootsiga. see ei tähenda, et äh, meie saatkonnad on ühised, vaid äh, see lubab meil äh, mingisugust ruumi või maja jagada mitme riigi diplomaatide vahel, see on mõistlik Äh, nendes kohtades, kus äh, see on võimalik. ja lõpuks äh, kõige laiem idee, me peaksime kasutama välisteenistuse teenuseid, et luua Euroopa majasid rohkemates riikides. on tõsi, et meil on kümneid tuhandeid diplomaate, kuid vean kihla, et Poola ja Saksa diplomaatiliste teenistuste puhul on olukord sama, et enamik töötajaid ei ole tegelikult diplomaadid, vaid on abipersonal. ja öö, äh, kolmest tuhandest äh, Saksa saatkonna töötajast on seitsesada ainult diplomaadid ja me võiksime palju raha kokku hoida ning luua võrgustikke, diplomaate füüsiliselt samasse kohta paigutades, kui me abipersonali värbame. me ei saaks selle läbi mitte ainult tõhusust suurendada, vaid ka oma turvalisust, mõtlen siin saatkondadele näiteks äh, sõjapiirkondades, ma ei saa aru, miks me ei äh, loo Euroopa maja näiteks Kabulis, kus enamik kulutustest läheb turvalisuse tagamisele. ma ei mäleta, äh, meil on viis kuni kuus diplomaati Kabulis, keda kaitseb umbes kakskümmend julgeolekuteenistajat. nii et kui meil oleks see maja, kus äh, igalühel oleks oma äh, turvaline äh, saatkonna piirkond, siis see oleks poliitiline seisukoht, see aitaks meil kokku hoida ja toimida tõhusamalt. kuid ma arvan, et idee jäi suuremate liikmesriikide soovide taha, sest nad ütlevad, et meil on seal saatkond juba niikuinii olemas, miks me peame siis väiksemate liikmesriikide eest maksma ja miks me peame siis kaks korda maksma? miinimumtasandil peaksime me keskenduma põhimõttele, et me loome Euroopa majad uutes kohtades, uutes riikides. Te teate, et igal kümnendil tekivad uued riigid nagu Lõuna-Sudaan või Ida-Timor. me ei peaks siin kiirustama, et luua kahepoolseid saatkondi, me peaksime siia ehitama sellistel puhtu, puhkudel just Euroopa majad. samamoodi olen skeptiline ähm, vastutuse suhtes äh, kaitsta, sest ma arvan, et üsna lihtne on äh, jõuda konsensusele juhtudel, kus on ähm, seda vastutust äh, rikutud mõne liidri poolt, me võime äh,, ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul, et ajast, kui Gaddafi ähvardas äh, Benghazi, siis oli meie sekkumine õigustatud. see oli äh, risk, kuid see oli eetiliselt õigustatud sekkumine ja Assadi režiim ei ole mitte ainult ähvardanud äh, massimõrvadega, vaid neid on juba läbi viidud, kuid põhjus, miks me ei sekku, paraku on see, et moraalsel tasandil ei saa me lihtsalt äh, hakkama veel ühe Lähis-Ida sõjaga. seega äh, inimesed teevad näo, et see olukord ei veena neid ja äh, sellisel puhul nad peaksid äh, siin sõjaliselt sekkuma äh, ma tahaksin teile siin esitada ühe julge idee, mitte kui välisminister, vaid kui endine mõttekoja esindaja. mõelge äh, äh, legaalsetele nõudmistele, mida tuleks täita ähm, humanitaarabi äh, puhul, vaid selle puhul, kui me tahame kõrvaldada liidrid, kes rikuvad oma kaitsekohustust. see on väga verine ja väga ähm, kulukas ettevõtmine, me teame, et meie ehk äh, Atlandi ülene äh, ühendus äh, võitleme juba nende välismaalaste vastu, kes meid ohu, ohustavad ja me teame, et see on moraalselt väga kaheldav, kuid USA luurelennukite rünnakud Pakistanis ja Jeemenis on kasulikud muidugi riigipeade tasandil äh, oleks see eh, kiusatuseks, kuid samas riskantne ja moraalselt kaheldav ettepanek. selle eh, legaalsust oleks veel raskem tõestada, kuid kui te saaksite seda teha, siis oleks meil väga võimas vahend. Ehm, härra Kaableriga eh, olen, Kaaleriga olen nõus, et ehm, Eh, ülemkogu peaks ähm, tuginema valgele raamatule detsembrikuus. Äh, äh, siin peaks see arutelu olema kindlasti hästi ette valmistatud ning võimalused peaksid olema välja pakutud. Euroopa Liidu ja Venemaa suhete tasandil äh, Karl rääkis siin juba et meil peaks siin olema Äh, nõukogu järeldused. mina tahaksin välja tuua veel julgema idee, et äh, kontseptuaalselt on kõik hästi. ma vaatasin Euroopa-Venemaa strateegiat, milles lepiti kokku Saksamaa eesistuma äh, ajal, kantsler Schröderi ajal, kelle kaasatusega Venemaa äh, asjadesse on meil mõningad probleemid, kuid kui te loete dokumenti ise, siis see on väga hästi koostatud, inimõigused, moderniseerimine, äh, seda kõike mõistetakse laias plaanis. siin on oluline vabaühenduste roll Venemaal. probleem on selles, Eh, nagu äh, siin on probleem kõikide Euroopa strateegiatega, isegi kui meil on head ideed, siis me ei rakenda neid. seega on meil vaja realistlikumaid ideid ja rohkem solidaarsust nende ellurakendamisel, aitäh! We'll take only a couple of minutes of your time because standing jah, mina võtan vaid paar minutit, sest ma ei taha edasi lükata teie lõunapausi või leivad ootavad juba. Äh, valge raamat. ma olen tegelenud nende asjadega juba tükk aega ja ma olen kuulnud äh, korduvalt üleskutset koostada valge raamat kaitseküsimustes. Äh, alati on vastuväide olnud, et valget raamatut ei saa koostada, sest see on ettekirjutav ja sellist asja nendes küsimustes Euroopa tasandil ei saa teha. ma ei ole lingvist ega ka inglise keele emakeele rääkija või mis puudutab ähm, strateegiliste ambitsioonide hindamist, siis oleks kasulik äh, Euroopa tasandil äh, midagi taolist läbi viia ja mina võib-olla kasutaksin siin pigem väljendit roheline raamat näiteks ühisturu rohelises raamatus oli väga selgelt välja toodud, mis kasu on meil ühisturust, millised miinused sellega kaasnevad, ma arvan, et kaitseküsimustes võiks samamoodi välja tuua võrdlevalt, millised eelised on Euroopa tasandil tegutsemises, milliseid ühiseid kulutusi ja vahendeid me saaksime kasutada ka isegi näiteks prantslased on tundnud puudust äh, ühisest tegutsemisest, sest nende enda näiteks lennukite äh, äh, tankimise või muud võimekused ei olnud piisavad. operatsioonide jaoks raha mobiliseeritakse tavaliselt liikmesriigi tasandite kaudu jällegi probleemiks on see, et avalik arvamus ei ole võib-olla väga huvitatud eh, sellistest massiivsetest investeeringutest, aga kindlasti Euroopa Liidu eelarves on eh, üks eelarve osa, mille üle võiks mõelda, teadusuuringute eelarve kui praegusest kriisist võib leida tõendeid, et ähm, hästi läheb nendel riikidel, kes on investeerinud äh, teadusuuringutesse, näiteks Saksamaa, Rootsi, Põhjamaad üldiselt, meie aga vähendame seda, äh, see on samas valdkond, mis tooks äh, võrdlevalt olulist lisandväärtust Euroopa tasandil kaitseuuringud, uuringud on rakendusuuringud ja ka neid on oluliselt vähendatud. ma arvan, et strateegiline küsimus on just seotud pikaajaliste investeeringutega sellesse valdkonda ja ka Euroopa Parlamendile siin üleskutse, teie saate omalt poolt neid protsesse mõjutada aitäh kõikidele sõnavõtjatele, ma arvan, et see oli vägagi elav ja huvitav arutelu, me saame selle pinnalt edasi liikuda nii läbivaatamisprotsessis kui ka kaitseministrite tippkohtumise ettevalmistamisel. meil on ühine eesmärk ja ma arvan, et oli väga kasulik, et ka liikmesriikide parlamendide esindajad olid siin sest kõike seda saab teha vaid juhul, kui meil on liikmesriikide valitsuste ja parlamentide toetus. tahaksin äh, kutsuda teid kõiki väikesele bufeelõunale, see on äh, viimane, mida mina saan teile pakkuda, sest järgmisel korral Euroopa Liidul enam ei ole raha selliste asjade jaoks. aitäh!